selleks, et meie andmete turvalisust tagada. andmed sellise massilise jälitustegevuse kohta USA luuretalituste poolt on loomulikult meid kõiki üllatanud ja äh, üllatuse moment ongi väga oluline luuretegevuse juures. kuna äh, tegemist on suhteliselt etteaimatava elemendiga, võib eeldada, et inimesed teie, teie järele nuhinevad. ka meie eeldasime, et meie andmete järele nuhitakse ja seetõttu me olemegi üsna hästi kaitstud. aga meid äh, hämmastas see, kuivõrd oskuslikult sellist jälitustegevust äh, teostati. meil on vaja sellist äh, ma tahaksin öelda, et igasuguse jälitustegevuse raamistik on väga rangelt paika pandud ja mulle tundub tihtipeale, et meid äh, võib-olla natukene rohkem inimesi tegeleb meie kontrollimise ja jälgimisega, kui on neid inimesi, kes Europolis üldse töötavad. niisiis, kontrollisüsteem on meil paika pandud mitmel tasandil, me kontrollime näiteks süsteeme, andmete äh, liikumist ja äh, oma igapäevases töös pöörame väga suurt tähelepanu julgeolekule ja turvalisusele meil on Europoli Julgeolekukomitee, kes siis teostab järelevalvet Europoli julgeoleku üle, see koos, koosneb siis julgeolekuekspertidest, kes on saadetud liikmesriikide poolt ning see tegeleb siis igasuguste julgeolekuga seotud küsimustega mis tahes uus süsteem, kui, või kui tahetakse mingit süsteemi olulisel määral muuta, siis esitatakse see muutuste plaan julgeolekukomiteele, kes peab selle siis heaks kiitma ja mis puudutab ka personali töölevõtmist, siis ka siin on meil paigas väga ranged eh, reeglid. Eh, Europolis saavad töötada ainult need Euroopa Liidu kodanikud, kes eh, taust on julgeolekutalituste poolt kontrollitud loomulikult ohud jäävad, need puudutavad nii Europoli kui ka teisi ameteid ja liikmesriikide talitusi. nimelt me sõltume välistest IKT teenustest ja välisandmeliiklusest Äh, IKT lahenduste väljas sisseostmine on Euroopa, äh, Europolis piiratud mõnede mitteoperatiivsete süsteemidega, mille jaoks on olemas eraldi võrgustik. kõik konsultandid, kes Europolis töötavad äh, IKT valdkonnas, peavad läbima siis taustakontrolli, enne kui nad saavad oma tööd alustada ja nende tööd üle teostab järelevalvet Europoli personal Eh, neil ei ole juurdepääsu meie operatiivsüsteemidele ja neil ei ole juurdepääsu ka töödeldavatele andmetele. Europol ei kasuta eh, pilveandmeteenuseid ja me ei kasuta ka siis välisservereid oma IKT teenuste jaoks. mis puudutab nüüd välisandmeliiklust, siis Europolil on äärmiselt turvaline võrgustik, mis ulatub siis liikmesriikide riiklike üksusteni ja oma koostööpartneriteni väljaspool Euroopa Liitu. ja selliste ühenduste jaoks on paika pandud ka ranged reeglid, meil on kehtestatud tingimused eh, selleks, milline see ühendus Interpoli võrgustikuga peab olema ja kogu see liiklus selles võrgus on krüpteeritud, meil on olemas tulemüürid Äh, selles võrgus ja neid kontrollib Europol, enne kui üleüldse mingi kolmanda riigi ühendamine võimalikuks saab, viiakse läbi inspektsioon äh, kontrollimaks, kui hästi need turvasüsteemid paigas on äh, Europoli nähtavus julgeoleku küsimustes võib-olla ei ole eriti suur võrreldes teiste ametitega me osaleme aga Euroopa Liidu infosüsteemide nõuande ja juhtimisorganites vaatlejatena, me osaleme ka nõukogu töörühmas, mille teemaks on infovahetus ja andmekaitse. tegemist on organiga, mis siis pöörab suurt tähelepanu just nimelt andmekaitsele ja julgeolekule. üldiselt Äh, Europol eeldab, et see, kuidas nemad lähenevad julgeolekule, ei ole võib-olla iseloomulik teistele institutsioonidele, sest meie puhul on tegemist ühe meie põhitegevusega. ja inimesed, kes Europoli tööle tulevad, tulevad siis äh, kohtadest, kus samuti pööratakse väga palju tähelepanu julgeolekule me võtame inimesi tööle korrakaitseorganitest, kes tegelevad terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega ning ka kodus siis enne, kui nad Europoli tulevad, on nad juba harjunud selliste rangete andmekaitsenõuetega. nagu ma juba ütlesin äh,, kultuur, mis meil valitseb, on võib-olla teistsugune, arvestades meie tegevuse eripära aga millised on need nõrgad kohad, mida me võiksime siis äh, kaaluda? kõigepealt institutsioonide korporatiivne kultuur, siis äh, see, kas tegemist on akrediteeritud personaliga või ei, äh, välis IKT teenuste kasutamine süsteemide arenguks ja toimimiseks, sealhulgas pilveandmeteenuste kasutamine samuti põhisüsteemide kokkupuude internetiga Äh, omaenda seadmete kasutamine äh, on äh, sellises korporatiivses keskkonnas samuti oht, samuti wifi teenused külastajatele ja personalile ja andmeside üle interneti. Europol ei ole kaasatud siis sellesse uuringusse, mis puudutab luuretegevust Euroopa Liidu institutsioonides meie arvates on äärmiselt oluline selle massilise jälgimise küsimuse lahendamisega äh, jagada oma usaldusväärsete partneritega seda infot, mis on saadud ja aidata üksteisel paremini mõista, avastada ja kaitsta siis oma süsteeme sellise sekkumise eest ning äh, andmete ebaseadusliku omastamise eest. härra esimees, nii palju minu sissejuhatusest ja jään ootama küsimust, küsimusi, mis hiljem esitatakse, aitäh! aitäh! ja aitäh, et pidasite ka ajakavast kinni. Te olete isegi meile natukene aega kokku hoidnud, nii et, et läheme nüüd teise sõnavõtja juurde, professor Udo Helmbrecht, kes on ENISA direktor, palun. Thank you very much, Mr Chairman, for the invitation suur aitäh, esimees, kutse eest. ma üritan ka jääda kümne minuti piiresse Äh, tahaksin öelda, et Enisa üheks põhitegevuseks on äh, vaadata tulevasi tehnoloogiaid, vaadata ärimudeleid ja vaadata IKT äh, sektorile tekivaid ohte ja teha selle põhjal soovitusi. kui me räägime nüüd sellest massilisest jälitustegevusest, siis ma tahaksin öelda, et Enisa mandaat ei hõlma küberspionaaži nii et, et ma ei tea, kui palju ma saan pärastistesse aruteludesse panustada, aga oma ettekandes tahaksin ma keskenduda siis eraelu puutumatuse teemale ning üks olulisematest küsimustest on konfidentsiaalsus ja ausus, see tähendab seda, et ei, ENISA andmed ei tohi äh, Äh, kaduma minna, neid ei tohi kompromiteerida või muuta, ma toon mõned näited, äh, mõned soovitused ka. kui vaadata täna äh, neid arutelusid, mis toimuvad seostes andmekaitse, andmete säilitamisega, siis huvid on loomulikult erinevad. kui vaadata näiteks, kuidas mõistetakse eraelu puutumatust Euroopas, kuidas mõistetakse seda USA-s, ja see, mis punasega siin slaididel on, see on äh, kõige olulisem osa minu sõnumist, me peame olema teadlikud, et et tänases äh, keskkonnas on uueks nii-öelda valuutaks andmed. Enisa äh, tahaks juhtida tähelepanu siis nendele ärimudelile, mida kasutavad väga paljud suured ettevõtted, kes pakuvad näiteks pilveandmesidet teenust ka ning veel üks oluline asi, äh, millele tahaksin tähelepanu juhtida, me viisime läbi ühe uuringu Saksamaal, mis siin slaidil on ka mainitud. Äh, Saksamaal äh, pööratakse siis eraelu puutumusele väga suurt tähelepanu, kasutajad leiavad, et turvalisus on väga oluline, aga see katse, mis me läbi vii-, viitasime, see oli siis piletite müügiplatvorm, viiskümmend, kuuskümmend eurot pileti eest ja me küsisime, kas te olete valmis avaldama ka oma telefoninumbrit, noh pileti ostmiseks ei ole ju vaja telefoninumbrit ja me pakkusime viiekümne sendist hinnaalandust selle eest, kui number avaldati. ja kaheksakümmend seitse protsenti äh, inimestest avaldasid oma telefoninumbri lihtsalt selleks, et viiskümmend senti odavamalt pileteid saada. Äh, kui vaadata konteksti, siis te teate, et meil on Lissaboni leping jõustunud Äh, meil on andmekaitse direktiiv, äh, elektroonilise allkirja direktiiv, andmete säilitamise direktiivid ja nõnda edasi. selle slaidi sõnum on järgmine, et me arutame praegusel hetkel väga palju teemasid, läheneme nendele erinevatest vaatenurkadest. Äh, ja kui on uus tehnoloogia ja kui me vaatame tagasi ajalukku, siis kui sellest uuest tehnoloogiast saab ärimudel, siis see ärimudel omandab oma elu nii-öelda kui vaadata nüüd andmeid ja andmete privaatsust, siis te näete, milline on andmete elutsükkel, andmed kogutakse, infot saadakse andmetest, seda infot kasutatakse, see, neid andmeid seostatakse teistes kontekstides saadud andmetega, teda, neid säilitatakse ja lõpuks võidakse need kõrvaldada sõltuvalt mudelist. ning kui rääkida nüüd eraelu puutumatusest ja andmekaitsest, siis äh, Eh, siis erinevad eh, erinevate andmete elusükli etappidel, siin tulevad mängu erinevad eh, tegurid, kui me räägime näiteks andmete kättesaadavusest, andmete kaitsest, siis puht ärimudeli kontekstis need on erinevad asjad. see slaid peaks nüüd näitama, Äh, äh, mis juhtub, kui me täna andmeid internetis äh, kasutame. kõik sõltub sellest, kuidas inimene soovib oma andmeid kaitsta. on selliseid kohti, kus inimese andmed pannakse üles ja levitatakse neid üle maailma, kui te vaatate siia paremale poole Google pluss, väga palju ei ole neid inimesi, kes seda praegu kasutavad. kui te ei Äh, kui te ei taha, et teie andmeid kasutatakse, siis ärge pange neid üles. Äh, see sõltub üsna palju ärimudelitest ja ettevõtetest, kuhu need andmed täpselt lähevad äh, meil on väga palju andmekaitserikkumisi, siin on näide selle kohta, need arvud puudutavad viimast paar, paari aastat siin on juhtumeid, kus äh, üle kolmekümne tuhande inimese andmed lihtsalt varastati ära. näiteks siin on Sony äh, kohta näide, kus nad kaotasid paljude kasutajate andmed ja siin on näiteid ka paljude teiste ettevõtete kohta, kus andmeid on salvestatud ja erinevatel põhjustel need andmed on kaduma läinud äh, see on nüüd Ühendkuningriigi komisjoni büroost Äh, andmed selle kohta, kui tihti siis nende andmetega seonduvaid reegleid on rikutud ja huvitav on see, et äh, eriti palju on neid rikkumisi tervishoiusektoris, aga see võiks olla seotud äh, sellega, et siin on rikkumistest teavitamiseks väga ranged reeglid. nii et, et võib-olla seetõttu ei saa seda valdkonda teistega võrrelda Äh, sellepärast et kui need rikkumised leiavad aset sektorites, kus tead-, teavitamine ei ole kohustuslik, siis statistika loomulikult on ka teistsugune. nüüd äh, siin slaidil te näete, äh, mida me tegime artikkel kakskümmend üheksa töörühmas me alustasime kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ning siis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal viisime oma töö lõpule, lõime siis selle töörühma tehnilise alarühma me tahtsime kaitsta rohkem äh, inimesi ja panna paika rohkem reegleid selle kohta, kuidas andmetega ümber käiakse. Äh, me siis äh, üritame just tehniliste teadmistega toetada seda artikkel kakskümmend üheksa töörühma ja see dokument, mille me koostasime, peaks varsti avaldatama. nüüd räägiksin ka krüptograafiast Äh, sest see on ka üks teema, mis on tõstatunud ja meie sõnum on järgmine. kui me räägime andmete kaitsest, siis äh, meil on väga palju tehnoloogilisi vahendeid, äh, mida võib kasutada andmete kaitsmiseks, aga neid ei kasutata. vähemalt ettevõtted seda ei tee. mida ma siin silmas pean? meil on olemas krüpteerimine, meil on erinevad krüpteerimisviisid on võimalik saada, saavutada väga häid krüpteeringuid, mida praktiliselt ei ole võimalik lahti murda. ning äh, eraelus ja ärielus peaks mõtlema ka sellele, et kui kaua aega need andmed peaksid olema kaitstud teie jaoks, teie ettevõtte jaoks. ja kui te tahate neid kaitsta pool aastat ja pärast seda ei ole teil, kui te ei soovi äh, neid andmeid samamoodi kaitsta äh, või kui teil on äh, näiteks kohtumine oma valitsusega, te tahate, et seda jääks suletud uste taha, aga see on ajalehtedes juba paari päeva pärast, siis ei ole ju enam vaja neid andmeid ka hoida ja kaitsta. niisiis, kui teisel poolel on raske andmete juurde pääseda siis võib võib-olla juhtuda, et te tahate neid andmeid säilitada isegi paarkümmend aastat, sel juhul on krüpteerimine, peab see krüpteerimine olema parem, aga nagu ma ütlesin, tehnoloogilisi viise, kuidas seda teha, on väga palju. teiseks, elektroonilised allkirjad. kui, kui kauaks see tehnoloogia on olemas juba ligemale kümme aastat, aga me saadame endiselt välja meile, mis näevad välja nagu pliiats äh,, pastakaga kirjutatud postkaardid, niisiis äh, kui me kasutaksime neid tehnoloogiaid, siis oleks väga lihtne meilid turvaliseks muuta. Äh, tehnoloogiat on tegelikult väga raske, väga kerge saada. Äh, sõnum on see, et meil on see olemas ning Enisa oma selleaastases äh, trükises ka rõhus siis nendele aspektidele Äh, meil on väga palju äh, trükiseid, mis on avaldatud ka liikmesriikide keeltes, aga me leidsime, et vähemalt inglise keeles peaks siis äh, see sõnum ka võimalikult laiale avalikkusele kohale jõudma. niisiis, peamine sõnum on selline, et tehnoloogilised vahendid on olemas ning lõpetuseks meil on vaja rohkem koostööd liikmesriik, Äh, andmekaitseasutuste vahel ja rohkem koostööd ka artikkel kakskümmend üheksa töörühmaga äh, ning meil on vaja laiutada, laiendada siis ka rikkumistest teavitamist teistele sektoritele peale tervishoiusektori. Äh, meil on vaja siis pöörata rohkem tähe nendele igasuguste krüpteerimismehhanismidele ja me peame igasuguseid side, poliitilisi ja tehnilisi võimalusi palju rohkem ära kasutama ning äh, meil toimub järgmisel nädalal ka Ateenas eraelu puutumatuse foorum, nii et, et kõik, kes tahavad sellest kõnelda järgmisel aastal, tulge palun sinna kohale. aitäh, professor Udo Helmert, kes oli Enisa tegevdirektor. ja nüüd äh, saab sõna meie kolmas kõneleja, härra Florian Valter, sõltumatu IT-turvalisuse konsultant, palun jah, hello, thank you for having jah, suur tänu, et kutsusite külla, mina olen äh, Florian Valter, tulen Saksamaalt ja olen viimased kaksteist aastat töötanud äh, turbespetsialistina ja minu ees, minu töö oli siis süsteemidesse sisse murdmine. ma olen elektrooniliste passide, auto, tööstusliinide äh, veretestimissüsteemidesse sisse murdnud, autosüsteemidesse, igasugustesse süsteemidesse, mis mis, kuhu oli võimalik sisse murda. nii et viimased kaksteist aastat on mulle andnud teatavad öö, äh, kogemuste pagasi. kõigepealt äh, peate mõistma et, et saja protsendilisest turvalisusest ei saa rääkida, ei saa seda rääkida mitte kunagi. turvalisus on väga-väga raske köiel kõndimine. asi ei ole selles, et kas on süsteem turvaline või mitte nimelt tuleb tasakaalustada asju, tuleb leida tasakaal kasutajasõbralikkuse ja turvalisuse vahel, tuleb leida tasakaal kulude ja turvalisuse vahel. nii et sajaprotsendilist turvalisust ei ole võimalik saavutada, võib aga latti seada nii kõrgele, kui on vaja, selleks et äh, siis, et ründajaid äh, meelehärmi saata, et nad ei hakka üldse sellega tegelema, sellepärast et see on liiga kallis ja, ja liiga suurt meelehärmi tekitav nendesse süsteemidesse sissemurdmine. nii palju siis alustuseks. üks probleem, millele ma veel viitaksin. Euroopa Parlament on vastu võtnud seadusi, mis lubavad ettevõtetel ja valitsuse süsteemidel turvalisusega seotud probleeme varjata, varjata ka süsteemide haavatavusi. seda senikaua, kun- ja see seni, kuni ettevõtetel ja valitsuse organitel on lubatud äh, turvalisuse probleemidega seotud äh, probleemide varjamine pole mingisugustki võimalust neile järele jõuda, sest et nad teavad, millised on puudujäägid, aga teie ei tea, mis need on ja kuidas te nende vastu saate võidelda, kui te ei tea, mis need puudujäägid on. ja te üldse ei teagi, et need oleks olemas. see on problemaatiline. sellist seadusandlust on vastu võetud ka siin, ma olen käinud teie komisjoni ees ka varem ja selle vastu rääkinud, kahjuks keegi mind ära ei kuulanud ja nüüd tuleb siis tagajärgedega tegeleda. ja järgmine asi, millele ma tahaksin tähelepanu pöörata, näiteks eelarve. NSA eelarve on viiskümmend kuus koma kaheksa miljardit dollarit aastas. kui suur teie eh, IT-turva, turbe eelarve on? ja kui palju te kulutate tualettpaberile? tualettpaberile ilmselt rohkem Te ei saa ette kujutada, et keegi teid ei ründa või teid keegi ei häkki, kuni te maksate rohkem tualettpaberi eest kui turvalisuse eest. seni, kuni NSA eelarve on suurem kui kõikide Euroopa Liidu institutsioonide IT-turvalisuse eelarve kokku. aga asi ei ole ainult rahas, vaid ka teadmistes, personali tundmises kui head on need inimesed, kes teie IT-süsteemide eest vastutavad, kui hästi nad mõistavad neid süsteeme, mida nad peaksid haldama? kas teil on selle kohta üldse mingisugust ar-, aimu? ilmselt mitte. ja ilmselt äh, need inimesed, kes nendes üksustes töötavad, ei mm, oma ka väga palju teadmisi nende süsteemide kohta. näiteks äh, tarkvara, peaasjalikult Ameerika tarkvaraga on tegemist. Need süsteemid, mille alusel need on esitatud, üles ehitatud, võib-olla neid mõjutas juba ka NSA. kuidas siis te saate üldse kujutada ette, et teie süsteemid on turvalised, kui te alustate sellistest operatiivsüsteemidest tarkvara puhul? kas te olete selle peale kunagi mõelnud? nüüd peaks ründajana on teil teatav strateegiline eelis võrreldes äh, arvutisüsteemide kaitsjatega. nimelt süsteemi ründaja peab leidma ainult ühe augu selleks, et süsteemi sisse pääseda. kaitsja peab üles leidma aga absoluutselt kõik augud see tähendab seda, et teie personal ei pea olema mitte ainult piisavalt hästi koolitatud, teil ei pea olema mitte ainult piisavalt ressursse ja süsteeme selleks oma infrastruktuuri kaitsta, vaid teil peab olema ka võimalus ja suutlikkus mõista, millal teie süsteeme on häkit-, millal teie süsteemidesse on häkitust, häkitud häkkerid räägivad äh, muuseas niimoodi, et internetis on ainult kaks tüüpi organisatsioone, need, kes teavad, kui neisse häkitakse ja teised, kes seda ei tea. ja ma arvan, et Euroopa Liidu institutsioonid kuuluvad kategooriasse number kaks. see on ka asi, millele te peaksite mõtlema. Teil on vaja äh, kiiret intsidentidele reageerimise süsteemi, teil peab olema äh, suutlikkus äh, häkkeritele vastu astuda sellel hetkel, kui häkkimine toimub, mitte poole aasta pärast. kõige paremad häkkerid on need, kelle olemasolust äh, te ei saagi kunagi teada. ja igasugused häkkerid, eriti valitsuste poolt tasustatud häkkerid, on väga head häkkerid. uskuge mind, nad teavad, mis nad teevad, nad tunnevad teie süsteeme äh, viimasegi detailini ja paremini kui teie enda personal. kui mõni häkker teie süsteemi sisse murrab, siis on häkkeril ilmselge eelis, sest et nagu ma ütlesin, ta peab leidma ainult ühe puuduse või nõrga koha, et teie süsteemi sisse saada. aga öö, sellest hetkest, kui ta on süsteemis sees siis äh, tegelikult äh, see strateegiline eelis kaldub nüüd üle äh, kaitsjale. miks? sellepärast, et süsteem on teie ja teie haldate ka tarkvara. ja vot siis on teil võimalus nad kinni nabida. aga kõigepealt tuleb mõistma, et midagi on juhtunud ja, ja keegi on süsteemi sisenenud. ja sellepärast ongi teil vaja teil ähm, taolistele intsidentidele reageerida kiiresti. tuleb mõista, et äh, nüüd on süsteemi sisse häkitud. enamus teist mõtlevad praegu viirusevastasele tarkvarale või sekkumise ennetavale tarkvarale. jah, seda on võimalik osta äh, poest neid süsteeme, enamus nendest on äh, välja kujundatud Ameerikas, nad on väga kallid ja tegelikult on see täiesti mõttetu. ärge kulutage oma raha taolistele süsteemidele. viirusevastased süsteemid, äh, sekkumiste jälita-, väljaselgitamise süsteemid ja sellised turvatarkvara ei tee mitte midagi muud, kui ainult paneb teie süsteemi veel suuremasse ohtu. Äh, nimelt see puudutab andmeid, programmeerijatele on väga raske andme kogusid hallata, nii et kui te selliseid süsteeme ostate, siis lihtsalt see nõrgestab teie süsteeme, mitte mingi miski ei muutu turvalisemaks. mida teil on vaja no? on vaja piisavalt personali, kes kannab hoolt süsteemide eest, hästi haritud süsteemid, kes tunnevad süsteemi läbi ja lõhki et nendel oleks vähemalt võimaluski mõista, kui miski läheb viltu, et nad saaksid aru, kui keegi on sisse murdnud ja on hakanud süsteemi funktsioone funktsioone iseenese kasuks äh, muutma see tähendab seda, et ei piisa sellest, et teil on üks administraator, kes vastutab äh, tuhandete süsteemide eest, kui tegemist on väga olulise süsteemiga, siis peaks olema iga sellise süsteemi kohta üks äh, administraator. ja kokkuvõtteks, keerukus on turvalisuse üks suuremaid vaenlasi see on, äh, ärge seda unustage, kui te nõuate IT-osakonnalt mingisugust uut ähm, funktsiooni oma süsteemidele, teie ressursid peavad olema paremad, ilmselt on rohkem vaja personali ja see personal peab olema paremini koolitatud ja nad peavad süsteemi tundma. rohkem ma teile võib-olla nõu ei oskagi anda selleks, et Euroopa institutsioonides IT-turve oleks paremal tasandil. suur tänu, härra Valter, härra Valter on sõltumatu IT-turbe spetsialist. Teile infoks. Te vi-, ütlesite seda ise, et me hindame kõrgelt kõiki selgitusi, meile meie külastajad meile edastavad, teie info oli ka väga oluline aga ma kinnitan teile, et kui teie räägite, siis mõningad meist ka kuulavad teid. me kuulame teid. sellepärast me siin saalis olemegi. me oleme siin selleks, et teid ära kuulata, oma seisukohti kujundada. aga loomulikult me hindame kõiki seisukohavõtte nüüd me oleme ära kuulanud kolm esinejat, härra Burgersteig, äh, härra ähm, Helmbrecht ja härra Valter on kõik sõna saanud. nüüd aga siis küsimuste-vastuste voor ja teen ettepaneku, et äh, teeme täpselt niimoodi, nagu me oleme teinud ka varem. kõigepealt kaks küsimuste vooru, esimene voor äh, raportöörile, härra Moraes saab sõna ja siis saavad sõna variraportöörid ja siis esimene küsi-, vastuste voor. ja siis äh, on veel äh, võimalus teistelt, äh, teistel ka küsimusi esitada. kõigepealt sõna meie koordinaatorile härra Moraesele. suur tänu, härra esimees. tõesti väga huvitav seisukohavõtt, härra Valter. ma ostsin endale äh, ühe viirusevastase süsteemi just äh, oleks ma teadnud varem, oleks jäänud ostmata. Äh, kolleeg Europolist, äh, me oleme korraldanud üsna mitu kuulamist. ja meie tahame täpselt teada, milline on Europoli roll küberkuritegevuse keskuses, vastases keskuses Te ütlesite oma sõnavõtu lõpus, et te olete öö, uurinud öö, väidete tausta, aga et küberkuritegevuse vastane keskus keskendub pigem tulevastele sissemurdmistele. probleem on selles, et Europol vastutab demokraatlikult parlamendi ees ja süüdistusi on terve rida. näiteks Belgacom tegemist ei ole mitte ainult süüdistustega, vaid need äh, süsteemidesse sikkumised on tõestatud, Belgacomi äh, personal on meile seda kinnitanud ja lisaks sellele Google'i ja Yahoo kohta terve rida äh, väiteid esitatud. ja minu küsimus on, miks neid juurdlusi ei ole veel ette võetud, kui te tahate ennast ette valmistada tuleviku Äh, süsteemi murdmiste vastu. nii et see on küsimus, mille ilmselt paljud kolleegid tahaksid küsida. ja siis küsimus ka Enissale ja härra Valterile. nimelt äh, meie praegused IT-süsteemid parlamendis ja, ja nende turvalisus, ma tean, et Enissa Te ütlesite Te rääkisite meie süsteemidest ja krüpteerimistest, aga kas te saaksite rääkida natukene konkreetsemalt eh, sellest eh, hiljutisest eh, juhtumist parlamendi IT-süsteemide turvalisusega seoses ja mida te meile soovitaksite? ja härra Valter, teie ütlesite kommertstarkvarast, mida me ostame ilma äh, allikakoodideta, aga kas siis äh, avatud allikasüsteemid on paremad? mida siis teha, kui ei osta kommertssüsteeme? mis on see la-, lahendus, mis on ähm, alternatiiv? suur tänu, esimene küsimuste voor ja nüüd siis esimene vastuste voor. teeme samas äh, äh järjekorras nii nagu enne suur tänu, suur tänu, härra Moraes, nende küsimuste eest. Euroopa küberkuritegevuse vastase võitluse keskus loodi Europoli raamistikus. Europolil on teatav mandaat, õiguslik raamistik ja peamine ja selge eesmärk. meie peame toetama liikmesriike nende juurdlustes organiseeritud kuritegevuse osas ja enamus puudutab äh, selliseid juurdlusi, mille eesmärgiks on äh, inimeste kohtu ette toomine. kui me vaatame äh, riikide poolt rahastatud tegevusi, siis on fookus hoopis midagi muud. kohtu ette toomine pole enam eesmärk. meie keskendume organiseeritud kuritegijad, kur-, kurjategijatesse, kes, keda on võimalik panna vangi. me lõime Euroopale juurde selle keskusega ilma lisaeelarveta. nii et kui me vaatame seda, mis on selle keskuse loomisest alates juhtunud, me oleme täiesti üle uputatud, see on olnud tohutult edukas keskus eriti kui me vaatame seda, et liikmesriigid eh, koos välispartneritega keskenduvad tõesti väga suurtele küber ehm, kaasustele ja teevad meiega koostööd organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ja võrdleme seda sellega, et varem me keskendusime siiski siseriiklikele juurdlustele ja andsime teatavat rahvusvahelist abi. Eh, siis öö, eh, vahistatud inimeste arv oli kuskil kaksteist, kolmteist, nüüd äh, uue keskuse puhul on vahistatud inimeste arv öö, äh, kõrgub sadadesse, kui mitte tuhandetesse, meil on väga vähe personali. Need lisaülesanded äh, tegelikult ei kuulu sellesse raamistikku, mis meile esialgu tööraamistikuna anti. ja see tähendab seda, et liikmesriigid tegelikult nõuavad meilt seda, et me seaksime teatud prioriteedid. suur tänu. härra Helmbrecht, palun kahju, et mina sain esimese küsimuse ja härra Valter peab teisele küsimusele vastama. no võite ümber vahetada, kui tahate. Enisa ei tegele Euroopa institutsioonide IT-süsteemidega. me ei tea midagi teie süsteemidest. nii et ma ei ole õige inimene küsimusele vastamisest. aga nüüd siis äh, avatud lähtekoodiga süsteem. probleem IT äh, turvalisusega on see, et äh, IT turve on sissetulekuallikas, kes pakuvad tulemüüre ja viiruste vastaseid süsteeme. IT turvalisus ei too raha sisse mitte kellelegi teisele, see on probleem. see tähendab seda, et kui te olete ettevõte, müüte mingisugust toodet, siis küsimus on see, et miks üldse hakata kulutama IT-turvalisusele, kui palju kulutada IT-mobiili või vabandust, mobiiltelefoni tootmisesse, kui te kavatsete selle maha müüa ja nii edasi. ja meie Enisas ei ole leidnud ühtegi põhjust, miks äh, IT-turvalisust pakkujad horisontaalses mõttes äh, leiaksid sellest mingisugust kasuallikat. ma olin Saksamaal viis-kuus aastat ühe kindlustusettevõtte konsultant ja seitse aastat olin ma Saksamaal ühe ettevõtte julgeolekuteenistuses. esimeses ma kasutasin IBM-i, Oracle'i ja nii edasi, see on äh, infosüsteemi ametnikule kõige lihtsam süsteem. Äh, te lihtsalt käivitate süsteemi ja loodate, et turvalisus ei ole probleem. minu teises töökohas pool agentuuri kasutades Microsofti, ma ei reklaami siin ühtegi ettevõtet ja meil oli siis avatud äh, lähetekoodiga süsteemid, see oli täielik õudusunenägu. nii et äh, on võimalik asju, äh, riske küll maandada, aga kuidas IT-turvalisus kujuneks ka sissetuluallikaks, sellepärast et see on see probleem, härra Valter, ma olen härra Helmbrechtiga nõus, sellepärast et äh, turvalisus on protsess, ega ei ole midagi, äh, millele raha kulutatakse või et see kuhugi kaob mingil hetkel ma olen ka nõus, et äh, viirusevastaste toodete tootjatele, tulemüüride tootjatele ja teistele taolistele ettevõtetele on IT-turvalisus raha sissetulekuallikas, teiste jaoks on see raha väljaminekuallikas ja on koorem aga teie Euroopa Parlamendina võiksite ju ometigi seda tasakaalu teisiti kallutada. miks on nii, et see on koorem ja, ja tohutu kuluallikas kõikidele teistele? mida ettevõtted, kes äh, tarkvara teevad, müüva-, teevad, nende eelmine ees-, nende peamine eesmärk on raha teenida, mängida välja, maksta välja suuremaid dividende oma aktsionäridele. ja sellepärast turvalisus neid ei huvita, sellepärast et turvalisus maksab raha ja nõuab jõupingutusi ja kui nad tahavad äh, kaitsevad oma aktsionäride huve, siis äh, nad müüvad teile niinimetatud banaanitarkvara. kui ta teile kohale jõuab, siis ta on alles roheline ja ei ole sugugi veel valmis ja ei ole söödav ehk ei ole turvaline. ja on väga selge majanduslik põhjus selle jaoks, miks see on nii. Nad tahavad raha teenida ja turvalisus maksab raha, see ei too teile midagi sisse aga teie Euroopa Parlamendina võiksite ju ometigi seda võrrandit muuta. tarkvaraettevõtted ei vastuta oma toodete eest kui keegi müüb teile auto ja autopidurid ei tööta, siis au, autotootja vastutab selle eest, nad peavad autod turult tagasi tõmbama, maksavad paranduse eest ja saadavad auto tagasi, see maksab raha ja sellepärast autotootjad saadavadki peaasjalikult autosid, mille pidurid töötavad. tarkvara puhul on alati esimesena ilmub ekraanile lause, et tarkvara ka ei kaasa mitte mingisugust kohustust tootja poolt seda ei loe tavaliselt keegi seda. aga kui seda nüüd seadusandja muudaks, siis äh, võrrand muutuks äh, tarkvaratootjate jaoks. sellest hetkeks oleks nemad vastutavad selle turvalisuse, selle, nende süsteemide turvalisuse eest, mida nad müüvad. kui need süsteemid ei ole turvalised, siis nad peavad öö, äh, lisakulusid kandma täpselt samamoodi saadetakse see tarkvara tagasi ja nad peavad selle ära parandama ja uuesti saatma ja see loomulikult maksab raha ja aktsionäride sissetulek vähenevad. aga niikaua, kuni nad seda ei pea tegema, siis äh, banaani tarkvara võidukäik jätkub. pall on teie värava poolel. ja nüüd teine küsimuste voor, ähm, kõigepealt siis variraportööd, Sofin Feld, palun. aitäh ja aitäh ka kolmele härrale nende sissejuhatavate sõnavõttude eest ja ma pean äh, tunnistama, et äh, Europoli ähm, sõnavõtt äh, mind natukene äh, pani hämmastama, sest me rääkisime siin turbekultuurist ja nii edasi. ja, ja ma mõtlesin, et jah, see on seesama, mida NSA-gi mõtles, aga nad ei arvestanud inimteguriga. jah, see on ma olen natukene meelehärmis peale kuulnud ära oma naabri sõnavõttu, sellepärast et ma saan aru, et turvalisust pole kunagi liiga palju ja see on seotud loomulikult eelarve küsimusega ja ka vastavate ekspertteadmistega ja nende küsimustega me oleme varemgi siin komisjonis tegelenud. aga ma arvan, et üheks äh, probleemiks on ka avalik arvamus, eriti kui me vaatame Euroopa Liidu institutsioone, siis äh, Äh, nad on kõik äh, meelsasti nõus äh, nõudma endale suuremat eelarvet. aga me peame tõesti ka tõestama seda, et meil on suuremat eelarvet vaja ja nüüd meil on ka see rumal seitsmeaastase eelarvesüsteem. nii et teie sõnu tõesti tasub kaaluda ja see mõte vastutuse kohta ja kohustuste kohta, seda, selle kohta ma sooviksin rohkem teada saada, te tõite siin näiteks ähm, autopidurite näide, aga äh, aga siin võiks ju ka standard sisse viia, et näed, pidurid kas toimivad või mitte, te ka ise selgitasite, et ähm, turvalisuse ähm, seotud ohud äh, tekivad pidevalt, nii et äh, mis tähendab, et kui te ostate vastava riistvara, vastava tarkvara mingil ajal, siis äh, see isegi ei suudaks hõlmata neid uusi ohte, nii et kuidas siis selle eest ähm, panna vastutama tarkvara välja töötanud firmat, nii et ma sooviksin teada, kas siin on ka mingeid standardeid. nüüd veel üks küsimus. eile ma lugesin lehest ka Belgacomi juhtumi kohta, me oleme ka seda küsimust siin arutanud ja nad praegu äh, Äh, üritavad siis pahavara oma süsteemist ähm, kõrvaldada, aga nad ei ole veel väga edukad olnud. mina olen IT-võhik. ma, mul on küll iPad ja telefon, aga ma tõesti ei tea mitte midagi nendest, et see peab üks kange kraam olema seal süsteemis, nii et ma sooviksin ka teie ekspertteadmisi nende, selle kohta teada. ja võib-olla teil on ka rohkem tead, äh, infot selle kohta, et millise pahavaraga tegu on ja kes võib olla sellega seotud. jah nüüd viimane küsimus ei ole küll suunatud kellelegi konkreetselt, aga sellegipoolest äh, mind paneb hämmeldama see, et me räägime IT-süsteemide turvalisusest Euroopa Liidu institutsioonide raames, samas kui see koda, sellesse äh, kotta äh, häkiti sisse paar nädalat tagasi ja nii, nagu ma aru sain, see häkker ei pidanud väga palju pingutama. ja nii palju, kui mina olen näinud, siis ainus vastus meie IT-osakonnalt oli see, et, et me peame oma äh, salasõnad ära vahetama ja, ja wifi juurdepääs äh, suleti, et kas me oleme siis nüüd jällegi turvatud? nii et kui me räägime oma IT-süsteemide turva, turbamisest, siis võib-olla tõesti meil peaksid olema, olema siin ka pädevad inimesed tööl, et siis me oleksime võib-olla saanud juba varem teada, et me oleksime, et me oleme häkitud ja me oleksime saanud ka õigeaegselt vastata. aitäh! ja nüüd siis vastuste voor. palun, härra Fürversteig. minu teada härra Snowden oli, oli lepinguline töötaja. ja see ongi see, kus meie teeme eh, selget vahet oma eh, sisepersonali ja lepinguliste töötajate vahel niisiis, nagu ma juba ütlesin, lepingulised töötajad ei saa juurdepääsu meil meie operatiivsüsteemile, nad ei saa ka juurdepääsu meie igapäevasele tegevusele, nii et me teeme siin väga selget vahet nendel kahel kategoorial ja neil on piirangud oma tegevuses. ja ma nõustun ka äh, kaaskõnelejaga, kes ütles, et ei ole sellist asja nagu absoluutne turvalisus, et siin tuleb arvestada äh, kõikide võimalike aspektidega ja et te peate lihtsalt tegema kõik selleks, et turbetaset tõsta ja, ja ähm, seda, sellega tuleb tegeleda pidevalt. loomulikult äh, valesti võib minna kõikides organisatsioonides midagi, aga vähemalt peab olema teadlik ka turbe äh, aspektist. ja meie organisatsioonis see mm, kultuur on olemas ja ka kolleegide, kolleegid ka ise jälgivad, et kõik ähm, jälgiksid äh, neid turbestandardeid ja eeskirju väga rangelt. nii et ka see on osa meie turbekultuurist ja kui nüüd äh, autopiduritega see, mulle meeldis see näide, sest äh, minu auto peale nelja aastat kasutust tuleb iga aasta ähm, üle vaadata, et kui minu autopidurid ei tööta, siis ma Äh, ei tohi seda kasutada, aga kui minu arvuti on nakatunud ja minu teenusepakkuja teab sellest, siis tema ei pea mitte mingisugust äh, meetmeid võtma ja ma võin endiselt arvutit edasi kasutada. ja nii, et ja siin ei ole, mina ei vastuta teiste äh, kasutajate ees, kuigi minu arvuti on nakatunud. ja see mõjutab kindlasti ka teiste turvalisust ja ja see tähendaks siis, et äh, me peaksime hakkama mm, mm, nakatunud arvutitega tegelema, enne kui me anname neile jälle juurdepääsu internetti. sellega, selle küsimusega peaksime tegelema samuti ja tootjad peaksid tegelema. härra Helmbrecht, üks üldine märkus, ma just, ma just panin tööle oma seadme ja paistab, et ähm, keegi kasutab oma äh, seadmeid siin ja sellepärast, et see kajastus ka minu telefonil, kui ma wifi sisse lülitasin. nüüd probleemiks on see, et meil on selline tehnoloogia, millega ma ei ole üles kasvanud, me ei ole nendega, sellega niivõrd tuttavad ja kui me vaatame ajas tagasi, siis internet tegelikult äh, töötati välja väga lihtsate protokollide alusel, väga lihtsate standardite alusel ja mida nüüd viimase kahekümne, kolmekümne aasta jooksul oleme teinud, oleme just edendanud äh, turvalisust. ja probleemiks on see, et äh, kasutajate kasutajate ja krüpteerimisega on lugu selline, et et tõesti eraisikuna on praegu vägagi lihtne sellist vaenulikku äh, seadet kasutada wifi võrgus. ja tõesti, äh, salasõna muutmine on hea reaktsioon, aga sellegipoolest äh, süsteem tuleb uuesti üle vaadata, sellepärast et te teate ju, et märjal teel kahesaja kilomeetrise tunnikiirusega ei sõida, aga siin just seda tehti. ja meil on vaja ähm, paremat haridust, paremat ähm, rakendust, ähm, õigusaktide rakendust ja nii edasi ja kuidas ja me peame harima ka oma äh, noorsugu, et nad teaksid, oleksid teadlikud kõikidest riskidest ja teaksid ka, kuidas nende riskidega tegeleda. härra Valter, nüüd äh, mis puudutab avatud lähtekoodi siis siin te saate vähemalt vaadata, mida see tarkvara täpselt teeb. ja, ja programmeerijad saavad ka vead kõrvaldada. aga kui te ostate valmis toote, siis tegelikult on tegu nagu musta kastiga ja te ei tea, kuidas see toimib. nüüd teiste küsimuste juurde. ma tulen selle äh, häkkimise juhtumi juurde Euroopa Parlamendis ja te juba, te mainisite seda ennem, inimtegurit nimelt ja, ja mainisite ka tehnilisi eh, faktoreid. ja nagu mina aru saan, siis on siin külalistele mm, võimalus kasutada eh, wifi võrku ja paistab, et keegi siis eh, selle wifi võrgu kaudu ka sisse häkkis. ja paistab, et selle wifi võrgu kaudu siis ka häkiti sisse mm, üldsüsteemi, nii et üheks probleemiks on see, et siin kasutatakse avalikku wifi võrku, millega kõik saavad äh, liituda ja nad saavad siis ka näha andmeid, mis selles võrgus äh, liiguvad. Nad saavad äh, ka emailides siseneda, see on seotud siis ka inimfaktoriga ja teie IT-osakond ei arvestanud sellega, et erinevad kasutajad, kes kasutavad email'e, i-telefoni ja nii edasi, et nad et nad peavad tegelema ka krüpteerimisega. kui tegu on VPN-iga, mis äh, käivitub automaatselt, siis sellisel juhul äh, sellist asja oleks juhtunud, sellepärast et sellisel juhul saab küll liituda võrguga, aga aga äh, edasi ei pääse, sellepärast et ähm, ette tuleb krüpteering. aga kui krüpteeringud on korralikud, järgite NISA suuniseid, sellekohaselt NISA suuniseid, siis vähemalt osadele häkkeritele selline müür on läbi tungimatu. nüüd, eh, mis puudutab Belgacomi, siis see on seotud selle probleemiga, mida ma eelnevalt mainisin. nimelt eh, need ründajad tihti teavad, eh, on kursis selle süsteemiga, millesse nad sisenevad palju paremini kui selle süsteemi kaitsjad ja Belgacomil on arvatavasti mm, erinevaid tuhandeid süsteeme ja on, on vaja vaid ühte väga ähm, osavat häkkerite meeskonda selleks, et siseneda süsteemi ühte ossa ja hoida seda enda jaoks avatuna. ja on juhtunud isegi selliseid asju, et ähm, ründajad, häkkerjad on süsteemi lünkasid äh, kõrvaldanud, on, on parandanud süsteemi vigu ja selleks, et süsteemi haldajad äh, liiga äh, Ehm, ärksaks ei jääks, sellepärast et sellisel juhul ehm, selle süsteemi haldajad arvavad, et kõik on korras ja nad ei eh, tegele selle turvalisusega väga palju enam, nii et ja pole ka ehm, ime, et Belgacom siiamaani ei ole suutnud seda pahavara kõrvaldada, sellepärast et neil on kindlasti, häkkeritel on omad eh, oskused eh, aga samas äh, süsteemi administraator peab äh, tegelema tuhandete erinevate süsteemidega, nii et kui hästi ta üldse tunneb seda süsteemi, kui äh, head on tema tehnilised teadmised selleks, et ta täpselt teaks, mis nende süsteemide sügavustes toimub. nii et arvatavasti on tegu ka sellise musta kastiga, see, sellise tarkvaraga, mis toimib nagu must kast, et nad isegi ei tea, administraatorid isegi ei tea, kuidas see must kast toimib nii et ei tea, ei teata ka, kas seal on ka selliseid tagauksi sisse ehitatud äh, sellesse mm, tarkvarasse ja võib-olla nende tagauste kaudu siis filtreerutakse ka süsteemidesse. nii et isegi, kui see tarkvara äh, kõrvaldada, siis järgmisel päeval nad ikkagi saavad süsteemi sisse, sellepärast et neil on olemas äh, salasõna, millega nad saavad ennast autentida, nii et poleks esimene kord, kui selline ase, selline asi mm, aset leiab. kui teil on aga avatud lähtekoodiga toode, siis sellisel juhul te saate ka vaadata, kas tegu, kas seal on mingisugune nii-öelda tagauks olemas või mitte ja sellisel juhul sellisel juhul äh, sellisel juhul te saate siis ka selle mm, tarkvara väljatöötajaga ühenduse, kes võib öelda, et jaa, hea küll, vabandame, et see oli lihtsalt äh, väike viga, aga tegelikult oli see ikkagi mõeldud äh, nii-öelda tagauksena süsteemi sisenemiseks. selge, aitäh, nüüd teised Fari raportöörid, äh, härra Albrecht, palun, teie küsimused. Um, to... aitäh, esimees, ma arvan, et mina pean olema see, kes on natukene ründavam, ründavam meie eh, külaliste osas, eriti siis, kui me läheme Europoli juurde. sellest, et teie selgitasite, et me peame keskenduma organiseeritud kuritegevusele ja oma mandaadile ja nii edasi. kui ma nüüd vaatan Europoli iga-aastast eh, aruannet, siis ma näen seal et te keskendute ka äh, loomakaitsjate rühmituste terroristlikele tegevustele, see on ka teie mandaadis siis järelikult sees ja nüüd me räägime küberrünnakutest. ja siin ei arvestada sellega, et Euroopa Liidus leiab aset kübersõda. ja siin on tegu äh, rünnetega, mille osas me ei tea, kes on äh, nende ründajate kes on need ründajad. ja me ei tea, kas tegu on kurjategijaga või mingisuguse rühmitusega, mis väljapool õigussüsteemi tegutseb, me ei tea täpselt, kellega tegu on, aga tegu on rünnakuga ja see ei ole mitte mingi väike rünnak. rünnak Belgacomi vastu oli tõesti vägagi suuremahuline ja seda ähm, rünnakut, äh, rünnakut ähm, Euroopa Liidu erinevatele organisatsioonidele ja Google'i vastu, kõik need tõendid, mis olid Edward Snowdeni eh, dokumentides kirja, me teame, et igapäevaselt, igapäevaselt Euroopa Liidus eh, rünnatakse erinevate organisatsioonide süsteeme, nii et siin on tegu rohkem kui organiseeritud kuritegevusega, sellepärast et eh, see see rikub ähm, Euroopa Liidu õigust ja samuti ka seda õigusakti, mille osas me hääletasime eelmisel, eelmisel nädalal. nuhkimine, nuhkimisel on ka oma majanduslik mõju. miljardid, see läheb miljardeid maksma. siin on äh, tegu rohkem, aga kui lihtsalt äh, organiseeritud kuritegevusega, siin on tegu majanduskuritegevusega, mille vastu me peame võitlema ja siin on tegu ka infoturbe vastase rünnakuga ja samuti ka kodanikuõiguste rikkumisega, aga paistab, et see teie meelest nii oluline ei ole. ja kui me räägime sellest, siis ma tõesti arvan, et te peate oma prioriteedid paika panema. ja ja mul on jäänud mulje, et ESC kolmele me oleme raha kulutanud oma eelarvest, jah, tõepoolest. ja Europoli eelarve osa oli ka väga suur. aga see tähendab ka, et te peate oma töö korralikult tegema. sellepärast, et siin on tegu tööga, mis tuleb ära teha, küberrünnakutega tuleb tegeleda ja ma sooviksin öelda, kas ükski ametiasutus üheski äh, liikmesriigis on palunud teie abi, et äh, uurida ka küberrünnakuid äh, Euroopa Liidus, mis arvatavasti ka rikub ju meie õigusakte. ja kui ei, siis see on siis on see ju täiesti uskumatu äh, juhtum ja me peame siin arvestama ju ka sellega, mis juhtus Belgacomiga, mis juht-, on juhtunud ka teiste ettevõtetega teistes liikmesriikides. kus on äh, juurdepääs äh, saadud miljonite isikute eraandmetele, mida, mida peaks ju kaitsma ka meie andmekaitseõigustik, nii et ja see ei ole loomulikult seotud mitte ainult inimõigustega, põhiõigustega, vaid see on, see on inimõigus. me peame hoolt kandma ka oma kodanike õiguste kaitsest, nii et ma tõesti ei tea, kas te oma keskuses olete asjale pihta saanud ja te peate, peaksite nende juurdlustega aktiivselt edasi minema ja te peaksite isegi liikmesriikide ametiasutustelt äh, küsima, et kas nad mitte ei peaks selliseid juurdlusi alustama, näiteks kui me räägime SWIFTist ja sellest laialdasest juurdepääsust äh, SWIFTi andmepä-, andmetele, mis ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, siis sellisel juhul tuleks ju ka ikkagi juurdlusega alustada. et kui isegi taotlust ei ei ole esitatud, siis sellegipoolest äh, tuleks äh, selliseid juurdlusi ka läbi viia, nendega tuleks alustada, sest see on ju kuritegevuse vastane võitlus. ja see käis siis Europoli kohta ja vabandust, et see nii kaua aega võttis, nüüd Enisa juurde. me peame siin äh, prioriteet paika panema ja vaatama täpselt, mille jaoks me Enisa lõime. Enisa on Euroopa Liidu võrgu- ja infoturbeamet ja mina leian, et äh, see hõlmab ka kogu infokaitse, infosüsteemide kaitse Euroopa Liidus ja ja kui me räägime siin CRT-st äh, või siis ka ja ka teistest äh, üksustes, siis äh, ikkagi Euroopa huvid peaksid olema äh, teie tegevuse äh, kesk, keskmes, aga me peame arvestama ka sellega, et praktiliselt kõikides meie süsteemides kasutatakse Microsofti tooteid, mis tähendab seda, et, et häkkeritele on tegelikult väga palju äh, sissepääsuväravaid loodud. see tähendab, häkkeritel on vägagi lihtne juurdepääs minu emailidele, meie kõigi emailidele nii et me peaksime ka see, sellele aspektile keskenduma ja, ja ma sooviksin teada, mida teie arvate sellest, kuidas neid lünkasid saab sulgeda ja, ja kuidas teha selles osas koostööd ka nende ettevõtetega, kes sellist tarkvara toodavad ja, ja mida me saame poliitilisel tasandil teha. ja viimane küsimus härra Valterile. Need lüngad mis praegu eksisteerivad. mina sooviksin teada, kas teie teate, kas teil on andmeid selliste lünkade kohta, kui me räägime nüüd juhtumitest äh, nagu Belgacom ja teistest telekommunikatsiooniteenuste pakkujatega äh, toimunud äh, häkkimisjuhtumitest, et kas teie teate, et nendes süsteemides on mingisugused lüngad sees, ja kas keegi nendega tegeleb juba, nende süsteemide lappimisega. me teame, et ka Enisa on sellega seotud, nii et ma sooviksin saada rohkem infot äh, selliste arengute viimase seisu kohta. jah, tegemist on Euroopa Parlamendi ja libe komisjoniga, seega on äh, selge, et me võime vabalt välja öelda, mida me arvame, me võime vabalt välja ütta, öelda oma äh, seisukohad igal teemal, aga arvestades seda, et meil on täna plaanis kolm äh, arutelude vooru, siis oleks tore, kui te siiski jääksite konkreetse küsimuse juurde, sellest oleks ajakavale kasu. sellepärast, et praegu me võtame lihtsalt järgmistelt vestlusvoorudelt aega ära. Äh, aga nüüd siis Europoli esindaja kõigepealt. aitäh, esimees, aitäh, härra Albrecht, nende küsimuste eest Teil on täiesti õigus. me oleme avatud ja me oleme tegelikult mitmeid äh, asju algatanud finantsinstitutsioonide ja teiste vastu ja meie hoia-, hoolitseme selle eest, et Äh, liikmesriigid tõesti oma vahendit, vahendeid kõige paremini saavad ära kasutada, me aitame neid oskusteadmistega ja vahenditega, aga tegemist on liikmesriikide uurimuste, uurimistega. meil ei ole Euroopa Liidu tasandil kohust, me ei saa kedagi Euroopa Liidu tasandil vastusele võtta, me ei saa ühtegi kohtuasja algus, algatada, seda saavad teha liikmesriikide kohtud, liikmesriikide prokuratuurid, äh, korrakaitseorganid, nemad saavad seda teha meil on võimalus taotleda liikmesriikidelt, et nad teatud asjadega tegeleksid ja kui meie äh, osutades abi liikmesriikidele saame, äh, jõuame järeldusele, et riigid toetavad teatud ebaseaduslikke tegevusi. kui tegemist on siis mingi riigi poolt rahastatava tegevusega, siis on väga palju asju, mida me peame kaaluma. kas selleks küberkuritegevuse äh, Äh, äh, rakkerühm loodi, te rääkisite kübersõjast, äh, kübersõjaga tegeleb sõjavägi, meie sõjaväega koostööd ei tee. kas on tegemist näiteks rünnakutega valitsuste vastu? siis peab vaatama jällegi rohkem, kuidas asjad riiklikul tasandil käivad, luuretalitustega tuleb sel juhul ühendust võtta, mitte politseiga meie saame teha koostööd ainult politsei asjades ja vastutusele võtmine seal on liikmesriikide pädevuses. meie peame hoolitsema selle eest, et süüalused ka kohtus süüdi mõistetakse. kui tegemist on aga riiklikult sponsoreeritud äh, rikkumisega ja kui näiteks nad avastatakse sellepärast, et härra Snowden näiteks ütles, et niimoodi käib, siis me võime ju eeldada, et see on äh, riigi, riigi poolt sponsoreeritud tegevus. meie keskendume nendele suunistele, mis liikmesriigid on meile andnud, liikmesriigid on meile öelnud, mida uurida, mida mitte, liikmesriikidel on uurimisvolitused ja nemad langetavad otsused, mida nad uurivad ja mida mitte ja lõpetuseks otsustavad nemad, kas ja kuna Europol kaasata ja see on ka põhjus, miks me ei ole sekkunud. meie oleme olemas selleks, et liikmesriigid saaksid eh, meilt abi paluda ja me oleme seda abi osutanud ka väga paljudel juhtudel. kui vaadata näiteks seda kahju, mida küberkuritegevus majanduse vallas äh, Äh, tekitab, siis selles vallas me toetame liikmesriike ja nad on meie toetusega väga rahul, aga kui on tegemist äh, riiklikult sponsoreeritud äh, rikkumistega, siis nad meie abi ei soovi eriti. kas ma võin esitada kaks konkreetset küsimust, küsib härra Albrecht. kas te teate, kas te olete tõestanud, et need rünnakud olid riikide poolt sponsoreeritud? kas see on põhjus, miks Europol äh, nende uurimistega edasi ei lähe, sest te teate, et tegemist oli riiklikult sponsoreeritud juhtumitega ja teine küsimus oli tegelikult juba minu esimeses küsimuses. kas liikmesriigid on esitanud taotlusi uurida neid üle, öö, rünnakuid infosüsteemidele nagu näiteks Belgacom, Google, Yahoo? esimesele küsimusele vastasin, et me Äh, oleme ava-, äh, lähenenud paljudele juhtumitele avalikult ja ei ole avastanud, et nad oleksid riiklikult sponsoreeritud. et äh, ja teiseks, ma ei ole päris kindel, ma ei tea, kas ametlikult või mitteametlikult meiega on seoses Belgacomiga või Swiftiga ühendust võtnud aga mina olen inimene, kes vastutab strateegia eest ja meil on teine osakond, kus tegeldakse operatiivtegevusega. oleks olnud tõenäoline, et ma oleks teadnud, kui midagi taolist oleks juhtunud. aga täielikult tagatist ma teile anda ei või. ja nüüd professor Helmbrecht ma mõistan täielikult, mida te ütlesin, aga meie kui Euroopa agentuuri jaoks on väljakutse järgmine. me saime sellel aastal uue mandaadi ning selles protsessis komisjon, parlament ja nõukogu, äh, ükski neist ei tahtnud meile andnud, anda operatiivülesandeid ja kõik kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal läheb meie määrus uuesti läbivaatamisele, siis on asi teie parlamendi kätes. ausalt öelda, meie anname soovitusi, meie tegeleme tehnoloogiaga ning äh, soovitustest kaugemale me minna ei saa. kui me kõneleme äh, sellest teemast, mis täna päevakorras on, massilisest jälgimisest, siis liikmesriigid tegelevad sellega aga meie tööprogrammis ei ole mitte ühtegi sellist asja, mis käib riikliku suveräänsuse alla. härra Valter, mis puudutab nüüd neid äh, lünki, nagu ma juba ütlesin, äh, neid tagauksi ei ole võimalik üles leida ja keegi ei pane sinna silti juurde, et tegemist on tagauksega Äh, tegemist on siis igasuguste viirustega äh, või vigadega, võib jääda mulje, et nad on sinna pandud kogemata. Äh, aga ainuke mõte, miks nad seal on, ongi just sellepärast, ma võin tuua ühe näite kaks juhtumit, mida me teame kümne aasta tagasest Coloni uurimusest. Äh, ma räägin siis äh, siin Microsofti juhtumist, kus äh, varem välja antud versioonist võeti see küp-, krüptograafiline krüpteerimisosa välja, nii-öelda see lähtekood muugiti lahti ja Microsoft Äh, oli avaldanud siis versiooni, kus oli selgelt näha, mis asi mida teeb ja funktsioonidel olid isegi nimed juures. nii et, et äh, ei olnudki vaja põhjalikult asjasse süveneda, et näha, mis tegelikult toimub ja mida see inimene siis sellest lähtekoodist leidis, oli, et seal oli veel teine krüpteerimisvõti ja selle nimi oli NSA.ki, nii et, et mida, milleks seda siis vaja oli Microsoft ütles, et see oli äh, toetuseks, aga seda nüüd küll vaja ei ole, selleks ei ole vaja mingit teist toetusvõtit. piisab, kui ühest võtmest tehakse koopia ja hoitakse seda lihtsalt teises kohas. niisiis äh, küsige endalt, äh, miks Windowsi operatsioonisüsteemis on selline krüpteeritud võti, mille nimi on NSA.key mina loomulikult võin siin pakkuda oma lahenduse, aga eks te ise ka otsustate. veel üks näide, mida ma võin äh, äh puudutab siis äh, IBM-i meiliprogrammi Lotus Notes äh,. Neil on selline äh, vidin, mida siis äh, ametlikes kasutaja dokumendis kirjeldati ka niimoodi, et emailidele tuli siis teatud pealdis äh, ja seal oli siis osaline see, osaliselt välja toodud see eh, krüptograafiline võti, millega sõnumid krüpteeriti ja selle sees oli jällegi teine võti. nii et, et kui teie olete see, kellel see teine võti on, siis te võite lihtsalt neid krüpteeritud eh, email'e lugeda. ja läbi selle tema siis eh, suutis äh, Äh, selle krüpteeritud võtmes oleva krüpteeritud võtme selle pealdise läbi lahti muukida, nii et, et äh, ma võin siin jälle pakkuda välja vaid ühe lahenduse, milleks sellist asja vaja oli. kui anda selline võti luuretalitustele või korrakaitseorganitele, siis sisuliselt saavad nad lugeda kõiki selles süsteemis liikuvaid salastatud meile ja teised seda teha ei saa. see on selge viide selle kohta et äh, sellised tagauksed on olemas süsteemides. ma arvan, et me oleme äh, nüüd on sellest õpitud ja selliseid väga ilmselgeid asju enam ei tehta. aga äh, kui me vaatame neid seadmeid näiteks, mis meie andmepaketti edastavad internetis, siis Äh, alati on seal sellised äh, väikesed äh, kastikesed, kontrollige nende kastikeste turvalisust, guugeldage neid ja te näete, kui palju neid defekte seal sees on, nii et, et väga lihtne on viirusel terve võrgustik üle võtta. lihtsalt, kui teil on mõned nutikad inimesed ja te lasete neil asjaga tükk aega tegeleda häkkerid, kellel isegi ei ole suuri rahasid taga, võivad eh, paar nädalat seda asjaga tegeleda ja nad leiavad viise, kuidas eh, neid eh, süsteeme siis täielikult üle võtta. kui te leiate, et telekommunikatsiooniettevõttes on üks administraator, kes peab sadade selliste süsteemide ja tuhandetega tegelema, kui suur on tõenäosus, et ta üldse välja selgitab, et midagi nihu läks? me oleme ajakavast kõvasti maha jäänud. aga veel üks variraportöör tahab esitada küsimuse. pidagem kõik ajakava silmas, meil on veel kaks aruteluvooru tulemas. proua Ernst, palun. jah. Also ähm niisiis, kui ma asjast õigesti aru saan, kui ma õigesti mõistan, et Euroopa Parlament annab rohkem raha välja tualettpaberile jaoks kui ähm, infosüsteemide turvalisuse jaoks, siis see tähendab seda, et ähm, meil on lood suhteliselt kehvad, vähemalt äh, sellise järelduse ma teen. meil on mitmeaastane finantsraamistik vastu võetud ja seal suur osa Euroopa Parlamendist toetas äh, kärpeid vägagi suure rõõmuga ja seda just äh, ka infoturvalisuses, see tähendab seda, et äh, seitse aastat kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ma ei saa enam arvestada sellega, et meie süsteemid on turvalised, sellepärast et meil lihtsalt ei ole selleks raha ja sellega ei ole ka arvestatud. ja see tähendab, et kõik, mida me siin arutame, on tegelikult lihtsalt kaunis teooria ja sellel rakenduslik pool puudub. ja meil on vaja tõesti häid äh, IT-eksperte vaja, kes äh, on asjaga hästi kursis ja loomulikult äh, ainult ühe osakonna juhatajaga me siin hakkama ei saa. aga meil on vaja ka sellist, meil on vaja siin ka teistsugust korraldust et kui meil, kui meil oli see häkkimisjuhtum, siis meile lihtsalt öeldi, et äh, me peame natukene salasõna muutma. et ja sellisel juhul äh, mul tekib väga lihtne küsimus, et mida mina parlamendiliikmena teha saan, kuidas saan mina ennast kaitsta, arvestades sellega, et olukord on selline, nagu ta on ja sellepärast et meil ei ole ju miljoneid, et tulemusteni jõuda. ja nüüd Europolile, te tõesti siis eh, tegelikult ei tea, et kas on selliseid juhtumeid olnud? Te ütlesite, et täpselt, eh, täpne info teil puudub. Now turn for answers. nii, aeg vastata. härra Burgerstik kui ma teist õigesti aru sain, äh, proua Ernst, siis te viitasite minu varasemale vastusele, et me ei ole teadlikud asjadest. probleem on selles, et kui täpselt ei tea, mida otsid, siis ei ole kerge kindlaks teha, kas teie süsteemi on häkitud või ei tuleb kindlab kin,, hoolitseda selle eest, et oleksid takistused häkkimiseks ja et on kontrollimeetmed, et kui teid häkitakse, siis on võimalik kontrollida sellist veidrat käitumist, mis ei ole kooskõlas äh, süsteemide tavalise toimimisega. me peame hoolitsema ka selle eest, et tehniline personal pidevalt äh, hindab äh, turvameetmeid ning äh, on veel terve rida meetmeid, mida saab äh, kasutada, aga ei ole sajaprotsendist tagatist, et te olete pidevalt äh, sada protsenti kaitstud. niisiis, sajaprotsendilist tagatist ei ole lihtsalt äh, mida saab teha, on üritada seda ennetada või ära hoida ja teha kindlaks, kui selline asi on juhtunud ja seda me oleme ka teinud. aga ma arvan, et see kehtib kõigi kohta. Ehm, ehm, ma iga päev ei kontrolli, kas keegi on mu auto alla pommi pannud või ei, aga sest ma lihtsalt ei eelda, et see juhtub, aga aga kui te eeldaksite, siis te ilmselt iga päev seda kontrolliksite, näiteks paneksite ta iga päev lukustatud garaaži, siis te juba väldiks, vähendaksite sellise pommi paigaldamise võimalust. härra Helmbrecht küsib, kas ta võib saksa keeles vastata. ma arvan, et me peame siiski kirikukeset küla jätma. Euroopa institutsioonid teevad vägagi palju IT-turvalisuse jaoks ära ja nad kindlasti kulutavad rohkem selle jaoks kui tualettpaberi jaoks. ja kui te küsite, et mida teie saate eh, teha, siis eh, ENISA on ka terve rea soovitusi välja pakkunud, mida saaks kasutada, et eh, see puudutab siis käitumist sotsiaalvõrgustikes ja samuti see puudutab erinevaid rakendusi ja nii edasi on ka asju, mida saab ise ähm, äh, teha, näiteks äh, IPG-d saab kasutada selleks, et oma email'e allkirjastada, see on ka tavatarbijale, äh, kasutajale vägagi lihtne. kui on mingisugused ähm, tundlikumad andmed, siis tuleb neid kindlasti, neid salasõnaga varustada ja me peaksime ka teadlikkust suurendama, sellepärast et Need äh, tegelikult on juba praegu olemas väga palju vahendeid, aga me lihtsalt kasutame seda väga vähe um.. härra Valter. Äh, kuivõrd äh, ma ei tea, millist tehnoloogiat Euroopa Liidu institutsioonides kasutatakse ja ma ei tea täpselt, kui palju kulutatakse tualettpaberile ja palju IT-süsteemidele, enamikes institutsioon, enamikes asutustes kulutatakse tualettpaberile rohkem need vahendid, mis võib-olla IT-süsteemideks ja IT-süsteemide turbeks olemas on, äkki saaks neid kasutada tõhusamalt ja äh, suunata neid rohkem just sellistele ilmsetele probleemidele. võib-olla on võimalik ka muuta neid eeskirju, mis neil, teil on. enamikes suurtes organisatsioonides kasutaja, nagu teie siin olete ei saa äh, krüpteerida oma meile, sellepärast et teil ei ole sellist kontot, mille abil te saaksite asju oma arvutil muuta. nii et, et võib-olla te peaksite äh, hoolitsema selle eest, et teil oleks, äh, et teile võetakse selline süsteem kasutusele, et te saate ka koolituse, kuidas seda kasutada. ja veel üks asi, mida te saate teha, on koolitada kasutajaid, äh, lahendage need inimfaktorist tulenevad probleemid, õpetage inimestele, kuidas käituda äh, turvaliselt näiteks wifi võrgus, sotsiaalvõrgustikes ja nõnda edasi. kaks nädalat tagasi äh, toimunud häkkimine oli seotud inimteguriga, keegi kasutas tur-, ebaturvalist võrku Äh, ja saatis siis äh, äh, paroole krüpteerimata tekstiga nüüd te teate kasutajana, et see on ohtlik, kõik pääsevad juurde teie paroolidele ja ma loodan, et nüüd te seda enam ei tee. probleem on selles, et inimesed enamasti ei oma halli aimugi sellest, kuidas asjad toimuvad ja mida võib teha, mida mitte. niisiis ma ütleksin, et koolitage oma kasutajaid paremini teadvitage neid ohtudest, millega nad silmitsi seisavad. nüüd oleme vastused ära kuulnud ja ja nüüd peaks olema võimalus veel saadikutel küsimusi esitada, aga neid ei ole. nii et, et läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja see on tõesti tore, sest me oleme juba kõvasti ajakavast maha jäänud ja läheme nüüd äh, oma tänase koosoleku teise osa juurde, äh, kuulame ära oma raportööri härra Moraesi ettekande äh, töödokumendist USA ja Euroopa Liidu liikmesriikide jälitustegevusest ja nende mõjust Euroopa Liidu kodanike õigustele. Te räägite külaskäigust Washingtoni, tahaksime tänada härra Moraesi nende jõupingutuste eest, mida ta on teinud. härra Moraes, teil on sõna ning äh, loomulikult siis äh, äh, täname kõiki esimeses arutelude voorus osalejaid, suur aitäh, et te siia tulite, kõike paremat! Now Mr Moraes, floor is yours. härra Moraes, palun, sõna on teil. suur tänu, härra esimees kallid kolleegid, me oleme tohutult ajast jäänud maha. ma tean, et ähm, kolleegid peavad jõudma rongi peale, lennuki peale, mina pean ka rongi peale jõudma, nii et teen väga lühidalt. kuid äh, me ei kavatse mitte midagi vahele jätta küsimus on lihtsalt sellest, et kui palju meil aega on. meil on nimelt viis töödokumenti, mis me peaksime praegu läbi võtma. Äh, härra esimees, kui ma võtaksin siin äh, läbi kõigepealt selle järelevalve töödokumendi, mis on minu oma ja Washingtoni oma koos ja siis äh, teeme küsimused, sobib? jah, ütleb härra esimees, vaba valik. nii et siis kõigepealt, kõigepealt dokument ähm, USA Euroopa Liidu järelevalveprogrammid ning nende mõju Euroopa Liidu kodanike põhiõigustele. kõigepealt see töödokument, see on siis minu dokument, üksinda siin ei ole variraportööre kaasatud, selle töödokumendi eesmärgiks oli anda kõikehõlmav ülevaade kõige laiaulatuslikematest jälitusprogrammidest nii Euroopa Liidus kui ka USA-s, mille kohta siis meedias ilmusid raportid ja mille osas on tehtud süüdistusi ma olen lisanud siia ka ameeriklaste ja eurooplaste reaktsioonid erinevate öö, ähm, programmide kohta, see info on kogutud siis erinevate visiitide käigus Euroopa ja Ühendriikide organitesse, nii äh, Ühendriigid kui ka Euroopa Liit üritavad välja arendada äh, andmetesse häkkimise ähm, analüüsi ja, ja salvestamist, selleks kasutatakse ära tehnoloogia arenguid, seda, milliseid rikkumisi on seni ette tulnud ja järelevalvemehhanismid siis äh, on samuti paigas, see on meie jaoks kõige olulisem. mis on kõige olulisem, on see, et väga palju sellisest arengust on toimunud ilma igasuguse äh, avalikku aruteluta, seega äh, järelevalve on nõrk ja avalikkusega ei ole asja arutatud. töödokument keskendub ka rahvusvahelisele ja Euroopa õigusraamistikule selles osas, mis puudutab massilist äh, jälgimist. Äh, info on ka selle kohta, kuidas on mõjutanud Euroopa kodanike õigusi. ma olen keskendunud äh, kodanike ähm, eraelu õigusele, aga keskendun ka sellistele põhimõtetele nagu sõnavabadus, äh, õigus äh, õiglasele kohtumõistmisele ja nii edasi. me viitame siin sellele, et massiline jälgimine oma programmides läheb vastu artiklile seitseteist ÜRO rahvusvahelise tsiviil- ja kodanikuõiguste konventsioonist, nimelt see on olnud valimatu jälgimine ja me tahame rõhuda sellele, et liikmesriigid peavad omama täieliku ülevaate, ülevaadet oma luureagentuuride poolt ähm, tehtud töö osas ja see peab vastama põhiõigusele. mis nüüd puudutab informaatoreid, siis äh, ma viitan siin äh, juurdlusprobleemidele seoses ajakirjandusega näiteks ähm, tõendid, mille on andnud äh, Alan Resbridge, kus ta siis äh, räägib, milline on olnud äh, valitsuste reaktsiooni mõju ajakirjandusele, see on olnud jäine, Snowdeni paljastused, räägime sellest, kuidas valitsuste negatiivne reaktsioon on mõjutanud ajakirjandust ja nüüd siis informaatorid, me oleme kogunud infot selle kohta, kui olulist rolli nad on mänginud e, põhiõiguste rikkumiste paljastamiste eest, aga selle tulemusena on nad muidugi väga haavatavad riigipoolsele vastulöögile. ja selle tulemusena on Euroopa Inimõiguste Kohus e, informaatorite õigusi ähm, Äh, vabandust, inimõiguste volinik on äh, rõhutanud seda, et informaatoritel on väga selged kaitseõigus, õigused ja väga paljud liikmesriigid on äh, olnud selle poolt, et informaatoreid tuleks rohkem kaitsta. ja seega me oleme komisjoni poole teinudki siis ettepaneku selle kohase. nii palju siis kokkuvõtteks selle kohta, mida ma olen kirjutanud oma töödokumenti, see on kõigest projekt siia on oodatud igasugused muudatusettepanekud. Äh, meie esimees on siin kohal ainult vist virtuaalselt praegu ja, ja tema vaikival nõusolekul lähen ma siis kohe Washingtonis toimunu ülevaate ähm, aruteluks. ja siis võtan pärast üle ka juhtimise mis ei ole küll väga demokraatlik, aga hea küll, nüüd see Washingtoni ülevaade, ma teen väga lühidalt, sest et kolleegid, kes ise seal kohal olid, teavad väga hästi ju, mis seal toimus. aga ma tahaksin kõigepealt ähm, äh, ametlikult tänada meie sekretariaati, härra Antoine Decani ja kõiki äh, libesekretariaadi liikmeid ja ka väliskomisjoni kolleege tahaksin tänada äh, selle eest, mis äh, minu meelest kujunes äh, väga detailseks delegatsiooni kohtumiseks. seda kõike äh, Washingtonis eelarve vastuvõtmise viibimisest toimid, tulenevate ametiasutuste kinnipanemise kontekstis, nii et olukord ei olnud sugugi kerge meie jaoks. nii et suur tänu kõigile. nüüd sisust rääkides minu seisukoht oli, et kolme, on, et kolme aasta, kolmepäevane visiit eh, oli väga adekvaatne, eriti mis puudutab kongressi. kongress, eh, me kohtusime Gronsen- kon,, kongressi liikmetega ja eh, seda siis nii luurekomisjoni kui ka justiitskomisjoni esindajatega, meil olid ka ad hoc kohtumised äh, koos Ahvet äh, kolleegiga Feinsteini ja Keith Aleksandriga, kes on äh, Äh, siis ähm, NSA juht äh, ja kohtusime ka kodumaa turvalisuse osakonna esindajatega ja kodanikuvabaduste järelevalvekomisjoni esindajatega, presidendi äh, luure ja äh, spionaažitehnoloogia töögrupi esindajaga ja rahvusliku äh, luurekeskuse esindajaga. Valges Majas kohtusime me samuti äh, julgeolekunõunikuga ja kohtusime näiteks ka USA kaubandusministeeriumiga ja rääkisime nendega siis safe harbor klauslist ja see kõik peaks peegeldama seda, kui äh, mitmetahuline see delegatsiooni kohtumine oli. kui lubate, siis ma teeksin mõned märkused jah, tõsi on see, et palju nendest asjadest, mille me tegime Washingtonis, oleks võinud ära teha ka siin. aga ma arvan, et Äh, oli üsna mõistlik mõte laiendada meie äh, komisjoni tööd ka Washingtonis, andis meile kindlasti äh, juurde nii mõndagi, see andis võimaluse kohtuda inimestega, kellega me ei oleks saanud kohtuda ei Brüsselis ega Strasbourg, Strasbourgis, aga me sõlmisime kontaktid ka kongressi liikmetega, kes külastasid meid omakorda vastu Brüsselis. Need kongressi ka sidemed on väga olulised. üks märkus nimelt, nad on loonud selge sideme meie ja kongressi vahel NSA küsimuses ja need on ilmselt püsivad kontaktid, mis püsivad kauem kui meie komisjoni töö, nii et sellest on väga palju kasu. see on ainult üks näide selle kohta, miks äh, see delegatsiooni külaskäik lisandväärtust andis nii palju siis minu poolt ja veel kord suur tänu kolleegidele, kes äh, oma aega ohverdasid ja keskendusid äh, tööle kolme päeva jooksul. suur tänu ka meie virtuaalesimehele. kas ma nüüd võtan juhtimise üle? nüüd jah, töödokumentide osas ma annaksin nüüd sõna kolleegidele või läheme kohe järgmise töödokumendi juurde? no hea küll. Läheme siis järgmise töödokumendi juurde. nimelt äh, välispoliitika aspektid äh, meie äh, elektroonilise massi jälgimise uurimise puhul olulised, meie esimees on nüüd tagasi ka reaalselt. selle dokumendi autoriteks olen mina ise koos kolme ahvet liikmega, proua, liikmega proua Koomes on siin, et sellest dokumendist rääkida. kui lubate, mina teen mõned sissejuhatavad äh, seisukohad ja siis annan ahveti nimel sõna Annale äh, alustuseks kõigepealt ma tahaksin tänada väliskomisjoni selle eest, kes Washingtoni delegatsiooniga liitusid ja omapoolsed seisukohad selle rap-, sellesse raportisse esitasid see töödokument minu meelest äh, annab äh, väga hea tasakaalu ja läbiva tasakaalu arutelud Ahveti komisjonis keskendusid äh, just nimelt usalduse ka-, kadumisele Euroopa Liidu ja Ameerika vahelistes suhetes, see on väga oluline punkt, peamine punkt, et kas suhted on kahjustunud pärast seda, kui, said kahjustada, kui need äh, paljastused lagedale tulid ja see oli siis see küsimus, millele keskendus Ahvet. lisaks süüdistusele massilise jälgimise kohta viidatakse ka spionaaži äh, süüdistustele kantsler Merkeli vastu ähm, siseriiklikku julgeolekut puudutavad äh, küsimused ja, ja loomulikult küsimärgi alla ka tõusis äh, Atlandi-ülene partnerlus ja terrorivastane võitlus. räägitakse siin dokumendis äh, meie visiidist Washingtoni ja, ja veel mõned punktid mille eest võitles härra Albrecht, nimelt andmekaitsepakett ja sellega seonduvad küsimused, see on väga oluline element äh, meie delegatsiooni visiidis, sellest ma Washingtonist rääkides ei rääkinud. see oli üks viimastest äh, aspektidest, millest viidatakse Ahveti raportis. ja minu meelest see näitab selle delegatsiooni visiidi ja selle äh, juurdluse lisandväärtust. Euroopa Parlament äh, on viinud läbi sellise juurdluse, kus andmekaitsepakett on keskmes ja seda, mida ükski teine organ ei ole teinud. me tahame sellele keskenduda sellepärast, et me tahame luua usaldust taolistes valdkondades nagu safe harbor, meie suhted äh, Ühendriikidega ei saa olema andmekaitse osas äh, kuigi tugevatel alu-, alustel, kui me ei ole kriitilised näiteks inimõiguste, kaubandustegevuse ja terrorivastase võitluse osas nii palju siis minu poolt ja härra esimees, kui lubate, annan sõna Anna Koomešile, kes on Ahveti dokumendi üks koostajatest. suur tänu, Claude! suur tänu selle sissejuhatuse eest ja nende märkuste eest. minu meelest oli tõesti väga kasulik, et me käisime seal mõlemad koos ja lisandväärtus oli kindlasti äh, Ähm, selles, et me saime mõistliku dialoogi äh, äh, pidada Ameerika pooltega. ma käin Washingtonis regulaarselt ja ma pean ütlema, et varem ei ole meile kunagi äh, nii palju tähelepanu pööratud. aga tähelepanu pöörati seekord ilmselt sellepärast meile nii palju, et ka nemad said aru, et usaldus oli haihtumas meie vahel ja loomulikult äh, lisaks sellele väga okkalisele teemale meie kodanike andmekaitse oli veel teemal, teemaks äh, luuramine ja seda, et sellist tegevust ei tohiks lubada liitlaste vahel. ja mina ühtlasi usun ka seda, et meie kohtumised erinevate vestluspooltega NSA, valitsus, kongress, äh, need olid kõik äärmiselt olulised. ja ma tõesti arvan, et äh, see kõik mõjutas ka seda, mida nad ütlesid. sest nende vastus minu meelest oli tõesti väga killustunud ja, ja kuidagi selline mm, mitteühtne. välisministeeriumist ja NSA-st saime me nagu ühe sõnumi kongressilt teise, kuigi kongressi äh, seisukoht pärast meie kohtumist senaatoritega veidi muutus sellepärast, et äh, üks senaatoritest võitles selle eest, et senati seisukoht oleks lähem äh, presidendi ametkonna seisukohaga tunnustati seda, et äh, on toimunud, et on murtud usaldus ja loomulikult seda kõike väga Ehm, ebasobival hetkel, sellepärast et ameeriklased on ka väga huvitatud äh, Atlandi-ülestest kaubandu-, kaubanduslepingust ja, äh, ja see loomulikult selles mõttes tuli väga valel ajal aga inimõigused ja põhiõigused on osa ka meie kaubanduspoliitikast ja sellepärast me rõhutasime seda, et me peame tõesti keskenduma Euroopa Liidu ameeriklaste katusekokkuleppele äh, Äh, andmekaitse osas, äh, aga seda eraldiseisvalt ähm, kaubanduslepingu läbirääkimistest, sellepärast et ähm, need, muidu lähevad asjad segamini. aga seesama vabakaubandusleping räägib ju ka andmevahetusest. kongressi seisukoht, Rogersi seisukoht ja ma kuulen, et Rodgers on tulemas eh, Brüsselisse. see on hea võimalus meil ameeriklastega oma suhteid jätkata. Rodgers ütles, et hea küll, kutid, teeme nii, kõik teevad nii, me ei ole ju ainsad, hispaanlased luuravad, prantslased luuravad ja pealegi selle, selle luuramisele tänu eh, saab inimelusid päästa, see oli täielik vale ja nad ütlesid, et inimelude päästmisele tuleb ohverdada andmekaitse, see ei ole mm, senaator Einsteini seisukoht olnud, kes on siis senati ähm, mm, luureteeni-, luurekomisjoni esimees. ta oli ka amet, ta ka kritiseeris ametlikult äh, avalikkuse ees äh, luureorganite tööd ja administratsiooni tööd ja see oli ilmselt see põhjus, mis äh, tekitas äh, sellise vastureaktsiooni, nagu me nägime. pärastlõunal toimus kongressis kuulamine, kus Keith Alexander ja teised muuseas senaator Einstein ähm, oli alati toetanud komisjoni tegevust, kuid ütles, et äh, tõesti midagi on seekord läinud väga viltu, FISA kohtud ja nii edasi, vastutuskohustuse süsteem ja seiresüsteemid ei ole toiminud ja see tegelikult äh, äh, pani kaitsepositsioonile Keith Alexandri ja organite esindajad ning administratsioon järjepidevalt, peaasjalikult äh, riigidepartement, aga ka NSA ja äh, Valge Maja julgeolekunõunik võtsid väga selge seisukoha, me tunnustame, tunnistame seda, et midagi läks viltu, äh, see tuleb joonde ajada ja NSA läks isegi natuke kaugemale, nad ütlesid, et üritame üheskoos teie kogemustest õppida, üritame sellest kriisist midagi õppida. see kõik oli muidugi väga positiivne sõnum. aga mis sugugi ei olnud positiivne, oli see, et kui me küsisime, sekkub härra esimees proua Koomes, kolleegid muretsevad äh, juba lahkuvate rongide pärast. ühesõnaga eh, küsimused, mis puudutasid kohtusse pöördumise võimalusi ja see on loomulikult meie jaoks väga oluline, kodanike jaoks väga oluline, sellepärast et Ameerika seadusandlus ei näe ette nende võimalust kohtusse pöörduda, kuigi rahvusvaheline tsiviil- ja kodaniku õig-, äh, vabandust, kodanike poliitiliste õiguste seadusandlus seda nõuab. riigidepartement ütles, et selles osas nad järge ei anna, sellepärast et kui me anname selle ameeriklastele või teile, siis tulevad ka afgaanid selle järgi ja nõuavad seda õigust. seda joont aga Valge Maja ei hoidnud ja sellele tuleb rõhuda, see on vähem, see on miinimum, mis me saame teha ja tegelikult äh, mida see Redingu seisukoht tähendab, et andmekaitse õigused tuleb äh, TTIP-i läbirääkimistesse kaasata, sest nad ei ole kaasatud, aga tegelikult on ju ette nähtud, et need peavad olema, need õigused peavad olema tagatud meie kodanikele ja ka ameeriklastele ja Ameerika kodanikud lõikaksid sellest ju kasu, kui mingisugune miinimumstandard äh, sisse tuuakse Eh, kohtusse pöördumise õiguse osas, kui see laieneb kõikidele kodanikele, nii nagu see on Euroopas ja nagu see peaks olema seal. ja üks asi, mida ma tahaksin veel rõhutada, on see, et see kõik näitab seda, et meil on demokraatlikku järelevalvet vaja. tee meie ees on pikk, pikk ehm, selle tagamiseks, eriti arvestades seda, et pädevus on jaotatud. Euroopa tasandil on pädevus andmekaitse raamistiku osas, kuid äh, riikliku julgeoleku eest vastutab äh, siiski liikmesriik. Claude, äh, sõna uuesti nüüd teile. jah, see punkt on nüüd ennast ammendanud ja võime minna järgmise punkti juurde. nimelt siis demokraatliku järelevalve alane töödokument. mul on väga hea meel, eh, ma hea meelega annaksin sõna Sofi Intveltile, kui ta on nõus ma vabandan, proua Ernst on eh, lahkunud, aga, aga aeg on täpselt selline, aga võib-olla saame ilma temata ka hakkama. ja küsin, kas te olete nõus sellega, et me ilma proua Ernstita? tegelikult see arutelu oleks pidanud toimuma kell kuusteist nelikümmend kell on täna praegu seitseteist null null, kuulge, ega me nii palju ka nüüd maha ei ole jäänud ajast. ei saa öelda keegi minu meelest, et, et vot nüüd ma ei saanud siin olla, sellepärast et keegi ei pidanud ajast kinni, nii juhtubki. härra Moraes ütleb jah, et parlamendi ajaarvestuses tõesti kakskümmend minutit ei ole probleem, aga neljapäeva pärastlõunal võib-olla siiski ma lihtsalt tahtsin demokraatia huvides küsida kolleegidelt, et kas nad on valmis selle asjaga edasi minema ja personaliga samuti, et kas me räägime sellest täna. Sofi, proua Intvelt ja härra Moraes, te olete ju kaasautorid, miks mitte tutvustada seda, proua Intvelt? see on härra Moraesi, proua Intveldi ja proua Ernsti raport. ja ma ei arva küll, et ma peaksin täiemahulist sissejuhatust siin tegema mõned märkused kõik on ilmselt nõus sellega, et äh, järelevalve luureteenistuste või salateenistuste tegevuse üle on üks äh, võtme äh, aspektidest, mis on nendel kuulamistel, mis on olnud järjestikused, esile tulnud ja mis on välja tulnud ka sellest, mida on kirjutatud meedias. järelevalve siseriiklikul tasandil tegelikult ei ole olnud oma ülesande kõrgusel, see, see on liiga nõrk ja absoluutselt ei vasta praegu äh, luureteenistuste poolt arendatavatele tegevusvaldkondadele. me näeme, et äh, koostöö kasvab luureteenistuste vahel, uued tehnoloogiad ja nende areng võimaldab seda koostööd ja ma arvan, et igasuguse liberaalse demokraatia põhialustala peaks olema see, et äh, kui on antud kellelegi võim, tuleb tagada ka selle võimu üle kontroll ja praegused süsteemid ei vasta äh, reaalsusele ja üks sõnum, mille me peaksime kindlasti välja saatma, on see, et riiklikud äh, järelevalvesüsteemid luureteenistuste tegevuse üle peavad saama toestatud. kui äh, liikmesriigid Euroopa Liidus otsustavad siseriiklikul tasandil sellise otsuse langetada, oleks muidugi mõistlik, kui nad teeksid seda kõik ähm, identsete standardite alusel, sellepärast et kui luureteenistused juba piiriüleselt koostööd teevad, siis me peame tagama selle, et me saame loota järelevalvesüsteemidele ka teistes liikmesriikides, tagamaks selle, et meie põhiõiguseid ja põhivabadusi ei rikuta, et nad on kaitstud võrdselt üle terve Euroopa Liidu ja et nad ei haihtu, kui äh, luureteenistused hakkavad piiriüleselt koostööd tegema. ja veel üks mõõde, millele ma viitaksin, on nimelt siis meie järelevalve suutlikkus liiase piiriülese rahvusvahelise tegevuse osas ja ka selles osas, kui palju on meil järelevalvet selle nii-öelda tärkava Euroopa Liidu luureteenistuse osas, seda niimoodi ei nimetata ametlikult, neil polegi olemas, eh, selle kohta ei ole aluslepingus mitte mingisugust eh, lepingut, see on välisteenistuse organigrammis eh, sees punktiirina, aga neid on seal ametis umbes seitsekümmend kuni sada ametnikku. see on mingi selline öö, variluureteenistus, mida ametlikult pole olemas, aga samas tegutseb. nii et ma arvan, et väga kiiresti tuleb Insemi osas siis järelevalve tagada, aga meil on vaja ka järelevalvesüsteeme piiriüleseks tegevuses, see on siis luureteenistuste koostöö osas nii et ma arvan, et kõik need elemendid äh, on äh, väga ilusti siin töödokumendis ka välja toodud ja ma loodan, et äh, see osa, mida praegu nimetatakse vist küsimusteks ja, ja lahendusteks, et nendest kujunevad soovitused. ja ühte ma tahaksin eraldi välja tuua neljas lõige eh, lahenduste osas siin on öeldud, et tuleks luua kõrgetasemeline töörühm. üldiselt mul tuleb kananahk peale, kui ma kuulen sellistest asjadest nagu kõrgetasemeline töörühm või töörühm või rakkerühm. tavaliselt luuakse selliseid asju selleks, et äh, mõnest teemast lahti saada. aga seekord äh, ma tõesti arvan, et me peaksime seda tõsiselt, sellele tõsiselt mõtlema. meie mandaat hakkab läbi saama äh, me võtame need soovitused vahetult enne äh, meie ametiaja lõppu vastu ja meil tuleb leida mehhanism või viis, kuidas tagada see, et järgmine parlament pärast valimisi jätkaks kohe seda tööd, mis me oleme teinud. ja et need soovitused, äh, mille meie koostame, ka siis võetakse elluviimisele järgmise mandaadi osas. kui nüüd keegi oskaks välja mõelda mõne teise öö, sõnastuse sellele organile kui kõrgetasemeline töörühm, siis ma oleks teile väga tänulik. aga me peame kuidagi tagama selle, et see, mille meie nüüd siin mandaadi ajal kokku lepime, ei panda lihtsalt kuidagi riiulisse, nii nagu Šimoni soovitustega omal ajal oli, vaid et töö jätkuks parlamendis, et need oleksid midagi enamat kui mingisugused üldsoovitused, et tuleb head tehtud tööd jätkata. me peame tagama selle, et järjepidevus äh, oleks garanteeritud. ja veel üks märkus. Äh, puudutab läbipaistvust. me räägime läbipaistvusest palju ja keegi pole ka läbipaistvuse vastu öö, äh, minu meelest astunud, aga samas meil on läbipaistvusalane seadus vastu võetud, aga see on väga nõrk. nõukogul ja komisjonil on äh, tavaks seda mitte rakendada täht-tähelt, ma tean seda, sellepärast et ma olen esitanud lugematul äh, arvul nõudeid dokumentidele ja väga mitmed nendest äh, nõukogude pool, nõukogu poolsest nõuetest keeldumistest olen ma nüüd andnud edasi Euroopa kohtusse, aga läbirääkimised äh, kaubanduslepingu osas on nüüd peatunud ja meie koda peab nõudma seda, et äh, läbipaistvuse määruse muutmine peaks viima tugevama läbipaistvusdirektiivini ja mitte vastupidi ja sellepärast teeb mulle muret, et teatud grupid, fraktsioonid siin parlamendis äh, tahavad välja pakkuda selle, et me peaksime olema lihtsalt nõus sellega, mida nõukogu ja komisjon välja pakuvad ja et me oleme valmis äh, ka nõrgemalt sõnastatud äh, seadusandlusega ja ma oleksin sellele väga, väga veendunult vastu. mina olen oma raportis, mis puudutab läbipaistvuse iga-aastast aruannet, selle ma esitasin selle nädala alguses seal ma ütlen, et meil on reeglid läbipaistvuse kohta, aga meil ei ole menetlust äh, dokumentide klassifitseerimise kohta. ja kui mõni institutsioon ütleb, et ei saa juurdepääsu ühele või teisele dokumendile, siis on selle vastu väga raske astuda. ainus viis kodaniku jaoks on pöörduda kohtusse. ma olen äh, viis-kuus aastat kohtuteed käinud ja sellega kaasnevad kulud tavalisele inimesele on täiesti äh, võimatud nii et meil on vaja dokumentide klassifitseerimise osas selgeid reegleid, see puudutab ka luurealast tegevust ja sellega seonduvaid dokumente Euroopa Liidu tasemel, nad ei peaks saama automaatset arendit, erandit ja meil peab olema mingisugune järelevalvekoda, kas ma ei tea, läbipaistvusvolinik Euroopa Liidu organites või mis iganes. võib-olla need on need soovitused, mille võiks siia sisse lisada. suur tänu ja nüüd äh, Claude tagasi sulle sõna. suur tänu ma ei sooviks enam pikalt seda arutada, aga üks äh, punkt, mis puudutab järelevalvet, see on riiklik äh, pädevus ja riiklikud äh, luureteenistused tegelevad sellega nii, et Euroopa Liidu tasandil meil vastavat pädevust ei ole, nii et paljud küsimused, mida me siin töödokumendis oleme käsitlenud, on seotudki meie piiridega ja me peaksime keskenduma sellele, et milliseid soovitusi me peaksime välja töötama ja kuidas me peaksime tagama Euroopa Liidu kodanikele läbipaistvuse, eriti mis puudutab siis luureteenistuste tegevust. ja me peaksime ka soovitusi tegema just siseriikliku tasandi jaoks, sest oluline on ju ka siseriiklike luuleteenistuste läbipaistvusega ja meil ei ole seal pädevusi, seal on need nõrgad lülid. nii et me võime ainult soovitada mm, siseriiklikul tasandil mm, järelevalvet ja läbipaistvust mm, tugevdada. nii et Sofi, sa ka mainisid seda ja ma lihtsalt äh, soovisin lisada äh, selle punkti sinu ettekandele. Sofi Intvelt ma tegelikult soovisin sama, sama märkuse teha, et äh, mitte miski ei peaks meil takistama neid soovitusi äh, tegema, sest tegu ei ole siin subsidiaarsusega või meie äh, pädevustega. meie peaksime tegema soovitusi ja kui liikmesriikide valitsused ei soovi järgida neid soovitusi, siis nemad peavad selgitama oma kodanikele, miks nad ei soovi korralikku ähm, järelevalvet. meie lihtsalt peame täitma oma kohustust kodanike ees. selge, aitäh. nüüd läheme järgi, edasi järgmise punkti juurde kas äh, te soovite ka sama küsimuse juurde tulla, ma soovisin teile just sõna anda, härra, härra Albrecht. nüüd, enne kui ma tulen selle töödokumendi juurde, siis ma sooviksin öelda, et ma täiesti nõustun selle mõttega praegu. me arutame järelevalvet äh, Europoli osas äh, ja võib-olla me peaksime siin hõlmama nendesse aruteludesse ka luureteenistused ja ma pean ütlema, et mind natukene üllatas see, kui ma kuulsin, et äh, siin äh, parlamendis on viis-kuus äh, liiget, kes tegelevad INSEM-i järelevalvega, need ja minu meelest on see naeruväärne, et me sellega kursis ei olnud, sellepärast et meie ju tegeleme põhiõiguste olukorra hindamisega ja seetõttu on täiesti naeruväärne, et meie sellist fakti ei teadnud ja kummaline on ka see, et need liikmed isegi ei ole pidanud vajalikuks meiega ühendust võtma, et siin on tegu tõesti kommunikatsiooniprobleemiga meie kojas ja siis ma kuulsin institutsioonide vahelisest lepingust, et seal on mainitud, et vaid kaks suuremat fraktsiooni on seal kohad saanud ja üks ähm, on siis andnud koha liberaalidele, et ma ei tea, kes seal on. paistab, et mitte keegi ei ole asjaga kursis. nii et ma lihtsalt soovisin teile öelda, et ähm, ma ei ole sugugi rahul sellise olukorraga ja me tõesti peaksime nendega seda küsimust arutama. Äh, proua Komes, palun. proua Komes räägib ilma mikrofonita. nüüd, mis puudutab seda süsteemi, fakti, eh, see tõesti eksisteerib ja me peaksime vähemalt ahveti eh, koordinaatorid kaasama, üks koordinaatoritest, eh, kellelt ma asja küsisin, ütles, et tegu on riikliku, riigi tasandi tegevusega, nii et ja ma ei ole mingit infot saanud ja ma ei ole sellesse protsessi kaasatud, nii et ma ei ole asjaga tõesti kursis. et ükskõik, mis toimunud on, mind ei ole sellesse kaasatud, kuigi ma olen koordinaator. Uh, aga võib-olla ma peaksin küsima välisasjade komisjoni esimehelt härra Brokil seda, temal on kindlasti rohkem infot. ma arvan, et äh, me peaksime siin seda küsimust arutama, sest infot selle kohta on laekunud. proua Komerš-Sitsen, muuseas ei ole luureteenistus, tegu on asutusega, mis kogub äh, infot välispoliitika kohta, olukorra kohtu äh, äh, välispoliitika valdkonnas ja see annab nõu välispoliitika valdkonnas ja see loodi Solana ajal veel ja see peaks äh, siis toetama äh, ka Lady Ashtoni tegevust, nii et tegu ei ole tegelikult äh, luureteenistusega. see ei, see analüüsib infot, see ei kogu infot. nagu kõik luureteenistused, nad ainult analüüsivad, mitte midagi muud. et ja tegelikult seda kutsutakse nüüd insemiks ja tal ei ole ka õiguslikku alust ja ükski parlament ei kontrolli selle tegevust, nii et ma tegelikult ei tea, millega nad tegelevad ma pean ütlema, et, et ma sain sellest alles praegu teada. et äh, ma saan aru, et tegu on ahveti teemaga, aga ma üritan saada infot äh, meie sekretariaadilt, nii et kui lubate, siis ma loen selle märkuse ette, mille sekretariaat just äh, esitas nii et praegune institutsioonide vaheline leping ähm, konfidentsiaalse info edastamise osas on siis järgmine. siin on uus versioon, mis puudutab siis ka justiits- ja siseasju, nii et äh, libe on ka kaasatud tulevikus äh, sellesse, mis puudutab äh, siis konfidentsiaalse info ja andmete edastamist, nii et see ei ole see ainult ahveti küsimus. nii et see on teile teadmiseks. nüüd, kus me kuulsime ka sellest punktist, siis äh, läheme edasi järgmise töödokumendi juurde, see puudutab siis suhteid Äh, jälitustegevuse osas Euroopa Liidu ja USA vahel ja Euroopa Liidu andmekaitse ja kes, härra Albrecht teeb siis ettekande. ja teie otsustate, kui kaua te räägite, aga me oleme oma ajaga vast maha jäänud. ja väga tore oleks, kui me saaksime ka küsimuste-vastuste vooru teha. väga palun väga hea, ma teen sellest selle paari minutiga. niisiis, see töödokument toob välja kõigepealt need jälitustegevuse mm, erinevad aspektid. ja see räägib siis jälitustegevusest mm, Euroopa Liidus, USA-s ja räägib teisalt siis ka mm, Euroopa andmekaitsest ja siin me jõuame muidugi kõigepealt selle punkti juurde, et üldiselt liikmesriigid peavad kinni pidama Euroopa Liidu õigustikust, primaarõigusest, sekundaarõigusest ja see on seotud siis ka andmekaitsega. ja kas sa võiksid palun oma mikrofoni välja lülitada, siis me, siis sinu telefon ei sega meid. niisiis, siin on tegu andmekaitseõigusega ja küberkuritegevuse õigustikuga, nendest äh, sätetest tuleb siis kinni pidada, aga siin on tegu ka siseriikliku julgeolekuga, mis, äh, kus paistab, et äh, sellele on tehtud erand nii primaarõiguses kui sekundaarõiguses ning käimas on arutelu, et kui kaugele see erand ulatub ja ja kas see tõesti siis tähendab, et jälitustegevus ei jää äh, mainitud õiguse äh, sätete alla? riiklik äh, julgeolek jääb loomulikult andmekaitse õiguse kohaldamisalalt välja ja seetõttu me peame ka riikliku julgeoleku ulatust defineerima ja yeah Äh, kolmandate riikide julgeolek äh, ei, ei peaks olema, sellele peaks kohaldama erandit äh, meie Euroopa Liidu õiguses. ja me peame ka selgitama, et, et Euroopa Liidus peab siis peavad tegevused olema kooskõlas primaarõigusega, sekundaarõigusega, samuti tuleb täpsustada kohaldatavad erandid, tuleb ka selgitada andmekaitse eeskirju, et kuidas andmekaitse eeskirju ja sätteid kohaldatakse läbivalt ja siin tuleb vaadata üle ka äh, need põhjendused, mis on ära toodud eranditele. me peame arutama ka äh, raamlepingut Euroopa Liidu ja USA vahel, mis käsitleb äh, andmekaitset ja seda just politsei ja justiitskoostöö vallas. ja see puudutab eelkõige just õiguskorra valdkonda samuti me viitame siin ähm, küberkuritegevuse konventsioonile. see samuti peaks äh, mõjutama seda, kuidas andmekaitse põhimõtteid äh, kohaldatakse selles valdkonnas liikmesriikides, liikmesriikide äh, tegevustes ja lõpetuseks Europoli määrus peaks ära tooma ka sellised sätted, et need andmed, mis on kogutud vastavalt artiklile kuus põhiõigustele, et neid ei töödelda. nii et see on kokkuvõte sellest töödokumendist. siin on veel mõningaid äh, järeldusi ära toodud, aga ma praegu ei hakka täpsemalt nendest rääkima, aitäh. aitäh, kommentaar on? härra Mores, jah, tegu on tõesti väga põhjaliku töödokumendiga küsimusi on? paistab, et ei ole, sellisel juhul liigume järgmise punkti juurde ja jõuame järele ka oma ajakavale. nüüd kolmas osa, see puudutab siis massilise jälitustegevuse mõju juristidele, advokaatidele, advokaatide ja nende klientide suhetele ja sellega seoses siis ka konfidentsiaalsusküsimustele. ja seda käsitleb härra Jonathan Goldsmith, tema on Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu peasekretär äh, ja Euroopa Advokatuuride Õigusliitude Nõukogu on oktoobris välja tulnud seisukohaga, äh, mis käsitleb erinevaid ohte, mis tulenevad äh, massilisest jälitustegevusest ja mis õõnestab äh, konfidentsiaalsust ka nende töös ja ka sellest, kuidas see mõjutab õigusriigi põhimõtteid ja seetõttu härra Goldsmith, sõna on teil aitäh, te võite tegelikult isegi aeglasemalt rääkida, sellepärast me ootame, kuni ka slaidid jõuavad ekraanile. Need slaidid juba jõuavad kohale. suur tänu komisjonile selle eest, et olete ka meile andnud võimaluse eh, täna siin esitada. Eh, CCBE puhul on siis tegu Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu aega ja slaidid nüüd ka jõuavad ekraanile. siin on tegu siis suurepärase eh, kaardiga, mis ka näitab ära, eh, millised eh, meie liikmed, nii et meil on kaksteist vaatlejaliiget, kolmkümmend kaks liiget ja me esindame kokku üle miljoni Euroopa juristi ja nagu te ütlesite, siis me oleme välja tulnud avaldustega, seisukohtadega, mis puudutab äh, siis ähm, jälitustegevuse mõju juristide ja nende klientide äh, suhetele ja kuidas äh, härra Snowdeni tegevus on seda suhet, selle suhte konfidentsiaalsust mõjutanud. tegelikult põhiline küsimus on väga lihtne. kui mina olen Edward Snowdeni jurist, siis millised tagatised on selleks, et ma saaksin säilitada advokaadi ja kliendi vahelised suhted ka, ka suhetes äh, Snowdeniga, nii et nagu te teate, seda vastust siis, mingisuguseid tagatisi sellisele konfidentsiaalsele suhtele ei ole. ja kui me näeme, milline on selle äh, arengu mõju, siis me peame paar minutit tegelema ka selle äh, ametialase saladuse küsimusega, nii et me räägime siis konfidentsiaalsest suhtest äh, ja, ja see eksisteerib kõikides liikmesriikides, seda nimetatakse võib-olla liikmesriigiti erinevalt. aga tegu on eelkõige just konfidentsiaalsusega. mina rääkisin ametisaladusest äh, ja ametisaladust äh, kaitsevad konstitutsioonid, karistusõigused, muud õigusaktid erinevates liikmesriikides ja, ja seda on tunnustatud ka korduvalt Euroopa kohtulahendites ja ka Euroopa Inimõiguste kohtulahendites. on rida asju, mida võib selle kohta öelda. kõigepealt me, meie kutsume seda Ehm, advokaadi ja kliendi vahelise suhte konfidentsiaalsuseks, ameeriklased kutsuvad seda teisiti, aga tegu on eelkõige just äh, kodanike õigusega. nimelt äh, me peame kaitsma klienti ja peame tagama selle, et õiguse menetlus leiaks aset ähm, õiguspäraselt. mis puudutab siis äh, kliendi kaitset, mida see tähendab? klient peab olema võimeline täielikult usalduslikus keskkonnas oma advokaadiga eh, rääkima. näiteks võib, võib-olla on kliente hirmutatud või nad kardavad, et mingisugused häbiväärsed asjad tulevad välja või nad soovivad mingeid eh, oma tegevusi eh, varjata, aga igal juhul justiitssüsteemi huvides, et kliendid usaldavad täielikult oma advokaate, et ja see on ka meie ühine huvi, et selline konfidentsiaalne suhe äh, säiliks. ja, ja seetõttu äh, selle konfidentsiaalse suhte eesmärgiks on siis äh, kliendi kaitse ja samuti tagada, et kohtumenetlus õiguspäraselt aset leiaks. ja oluline on ju ka see, et mõlemad osapooled saaksid nii-öelda sama äh, väärsete relvadega äh, lahingut pidada. aga kui üks pool saab juurdepääsu kõikidele äh, teadetele, sõnumitele, äh, siis ja, ja teine osapool ei tea sellest midagi, siis sellisel juhul me ei saa ju rääkida ka võrdväärsetest vastastest nii et sellisel juhul on võimalus ka tõendite hävitamiseks, tõendite juurdeloomiseks, nii et see ähm, relvade võrdväärsus nii-öelda on oluline selleks, et tagada, et äh, menetlus leiab aset äh, õiguspäraselt. samas äh, võib muidugi väita, et miks härra Snowden peaks, peaks saama õiguse kasutada ametlikku ametisaladust, samas kui ta on ju seda suurelt, suurel määral rikkunud, kuid samas see õigus ei kehti mitte ainult temale, vaid kõikidele kodanikele ja ükskõik, kui raske on kuritegu, siis me teame, et tavaliseks ähm, ühiskonna äh, tsiviliseerituse taseme kriteeriumiks on see, et äh, mida raskem on kuritegu, seda, ähm, seda äh, tugevamalt ähm, on see, on selle käsitlemine määratletud ka justiitssüsteemis. ja Snowdeni juhtum näitab väga hästi, et, et spionaaž mõjutab kõiki äh, valdkondi, näiteks äh, kas või ettevõtete kommertsaladust, ka tööstusspionaaž on ju olemas ja loomulikult valitsuse äh, huvides on teataval määral juurdepääsu saada ka kommertssaladustele, näiteks kui on tegu tehnoloogiliste saladustega, et kui töötatakse välja tehnoloogiat, mis, ähm, mis on seotud spionaažiga või siis ka sõjalised äh, saladused ja nii edasi. ja ka sellised saladused äh, leiavad käsitlema, käsitlemist juristide ähm, büroodes ja ja oluline on see, et juristid ei muutuks kõige nõrgemaks lüliks selles ahelas ja, ja me peame tagama ka selle, et ka juristid võtaksid vastavad meetmeid selleks, et ähm, konfidentsiaalsus säiliks. ja milline on siis suhe ametisaladuse ja demokraatia äh, vahel, mille pärast me ju kõik äh, muretseme äh, nagu me teame, siis äh, põhimõtteliselt demokraatlik süsteem äh, tähendab eelkõige ka seda, et on võimalus ähm, hääletada, aga loomulikult teame peale, vähemalt peale ähm, Iraaki sissetungimist, et äh, demokraatlik süsteem on tegelikult palju rohkemat. me peame siin vahet tegema demokraatlikul süsteemil ja diktaatorlusel. ja on erinevaid mehhanisme mida eh, demokraatlikus süsteemis eh, välja töötatakse selleks, et eh, vigade tegemist vältida, näiteks parlament, kus me praegu oleme, ja samas me teame, et on ka riike, kus on loodud selline mehhanism, kus väitlus on tagatud, on olemas ka meedia ja, ja siis on ka juristid ja kohtud. ja kui parlament ja meedia läbi kukuvad oma tegevus, siis on eelkõige just äh, juristidel väga oluline roll ja, ja minu koduriigis äh, hiljuti arutati ähm, Murdochi ähm, meediaimpeeriumi läbikukkumisi ning äh, me mäletame kõik, kuidas mõlemad osapooled üksteist hirmutasid ja äh, survestasid ja me mäletame, et parlamendiliikmed ja pressiliikmed äh, tegid kõik selleks, et need ähm, vead välja tuua, üleastumised välja tuua ja sama tegid siis ka juristid ja kohtud ja juristidel ja kohtutel oli väga oluline roll nendes tsiviilasjades. jah yeah ja tegu oli vägagi kuulsate ähm, isikutega, kes olid äh, kaasatud sellesse menetlusse ning ähm, oluline on see, et äh, vigasid äh, saab kõrvaldada, kui ähm, kliendid usaldavad oma advokaate ja see konfidentsiaalsus on tagatud, sellisel juhul me jõuame ka palju paremate tulemusteni. nüüd me jõuame minu sõnumi tuumiku juurde, nimelt, et mis on siis sellise massilise jälitustegevuse mõju äh, Ähm, advokaatide ja nende klientide vahelisele konfidentsiaalsele suhtele. nagu ma juba ütlesin, õiguskorra äh, ja ähm, demokraatliku süsteemi kõige olulisem osa ongi see, et saab säilitada konfidentsiaalse suhte. loomulikult ma ei ta-, ei saa väita, et kõik juristid äh, säilitavad konfidentsiaalse, aga samas, samas äh, me ei saa ju anda riigile juurdepääsu äh, kõikidele andmetele, mis äh, vahe, mida vahetatakse äh, advokaadi ja tema kliendi vahel, sellepärast et kui selline juurdepääs antakse riigile, siis võivad ka teised osapooled seda kuriteoga tarvitada, nii et meie oleme väga, väga mures selle pärast. praegu mingit lahendust silmapiiril ei ole ja meie nõukogu ei tea, kuidas oma liikmes advokatuuridele nõu anda, et kuidas nad saaksid oma tegevust, oma konfidentsiaalseid suhteid öö, ähm, öö, turvata. ja me oleme mõistnud, et üks väga oluline osa osa äh, sellest eetikast, äh, tööeetikast, äh, millest juristid lähtuvad, on tegelikult ära nullitud ja see omab väga olulist rolli ka meie kodanikele. nüüd soovitused, me oleme jaganud need õiguslikeks lahendusteks ja tehnilisteks lahenduseks nüüd õigusvaldkonnas meie sooviksime näha, et Euroopa Liidu tasandil kaitstaks ametisaladust valitsuspoolse jälitustegevuse eest. ja me teame, et siseriiklikul tasandil on äh, tekkinud probleeme sellepärast, et äh, spionaaž, spionaaž on ühelt poolt ka hea, sellepärast seda kaitseb meid, aga samas riiklikul tasandil on äh, väga keeruline sellega tegeleda, sellepärast Euroopa Liidu tasandil me Euroopa Liidu tasand on väga kõige tasand selleks, et äh, standardeid välja töötada ja nii edasi ja, ja me teame, et äh, siseriiklik julgeolek ei ole Euroopa Liidu pädevuses, aga sellegipoolest me leiame, et et Euroopa Liidu tasandil tuleks mingisuguseid soovitusi välja tuua ja miinimumstandardeid äh, välja töötada mm, elektroonilise jälitustegevuse jaoks ja mis puudutab nüüd tehnilisi lahendusi, siis me sooviksime, et oleksid olemas ka tagatised selle kohta, et elektrooniline kommunikatsioon ja pilvepõhine äh, andmetöötlus äh, oleks samuti turvalised äh, ka ametisaladuse jaoks, aitäh! meie peaksime teid tänama hoopis. jah, see oli päris äh, põhiseaduslik teooria, millest te meile siin kõnelesite. Teie esindate siis advokatuure ja õigusühinguid kogu Euroopast. suur aitäh meile tundub, et me, äh, meile anti äh, isegi rohkem, meile näidati rohkemat kui kollast kaarti. Äh, jah, see probleem puudutab tõesti kliendi ja juristi vahelist konfidentsiaalsust, see on rohkem kui oranž kaart, see on selline punane, punane kaart juba, nii et, et nüüd on aeg aruteludeks ja ma teen ettepaneku, et raportöör ja variraportöörid esitavad kõigepealt küsimused. härra Moraes, võib-olla kuna meil on aega vähe, võtaks kõik küsimused koos. ma tahaksin tõesti tänada meie raportööri, kes on selle teemaga ka väga palju tegelenud. ja, ja see, mida meie külaline täna selgitas, annab sellele ka suure panuse. Eh, mul ei olegi eh, võib-olla küsimusi, sest te seletasite kõike nii, nii selgelt, võib-olla ma lihtsalt natuke laiendan seda, mida, mida te ütlesite selle lekke üheks eh, suureks äh, kannatajaks ongi just nimelt need suhted kliendi ja, ja teise poole peal inimesed leiavad, et, et need, et need andmed, mis nende kohta on kogutud, on nüüd lekkinud ja neil on nüüd jäänud mulje, et info läheb vähem NSA-d siis äh, õiguskaitseorganitele ja et seda tehakse massilises ulatuses. mida teie, Euroopa juristid, äh, kes te teete siin tööd ja puutute kokku ka USA juristidega, äh, kui palju see, mis praegu äh, Äh, toimub, kompromiteerib teid, kes te selles vallas tegutsete. kas äh, on mingi viis, kuidas selle probleemiga saaks lahend-, äh, tegeleda, kas teil on mingid mehhanismid selleks ja, ja kas midagi sellist üldse toimub? see oleks kahtlemata huvitav. Te kõnelesite informaatoritest. võiksin tagasi tulla selle juurde, mida ütles kolleeg Intvelt ja nõnda edasi Äh, aga see, see, mida ma küsisin, see tõesti huvitab mind. Äh, võtame siis kõik küsimused kokku, ega teil midagi selle vastu ei ole. hästi, siis kõik küsimused kuuld, proua Intvelt, siis härra Albrecht ja siis saate teie võimaluse vastata. aitäh, mul on mõned küsimused. ma ei ole õigusekspert Äh, kui kuulatakse pealt äh, juristi, advokaadi ja kliendi vahelisi kõnelusi, ma tean, et see on ainult väga-väga piiratud juhtudel lubatud. ma ei tea, kas salateenistused sellist pealtkuulamist massilisel tasandil teevad, aga probleem, millega ma praegu silmitsi olen, on see, et teie siiret või võidakse lihtsalt juhuslikult pealt kuulata. Teie olete advokaat, kas teie arvates on äh, seaduslik, mida tehakse? ja kas oleks näiteks võimalik valitsus kohtusse kaevata, salateenistused kohtusse kaevata, sellepärast et nad rikuvad teie õigusi isegi kui nad seda ei tee sihilikult. aga kui teie äh, side lihtsalt ka juhuslikult satub pealekuulamise objektiks, siis äh, ma ei tea, te kõnelesite ametisaladusest äh,, mitte Äh, advokaadi, kliendi äh, vahelisest konfidentsiaalsusest. ma oletan, et äh, see ametisaladus puudutab ka teisi elukutseid, nagu näiteks arste, sellepärast et nende siis infot kuulatakse ju ka pealt või ajakirjanikud Äh, võib-olla nende puhul ei ole see konfidentsiaalsus küll nii karm, aga no arstid ja advokaadid, see on teine asi. Äh, näiteks kui arsti ja, ja patsiendi vaheline suhtlus ka juhuslikult jääb salateenistuste äh, radarile, kas, kas siis saaks näiteks algatada kohtuasja ning veel üks küsimus, et mind huvitavad need kolm soovitust, mida te esitasite kas te võiksite natukene selgitada, kuidas te seda põhiseaduslikul tasandil teeksite? kas teil on juba mingi valmis ettepanek meile või Euroopa Komisjonile? ja härra Albrecht, ma jätkaksin sealt, kus eelkõneleja lõpetas, te kõnelesite kolmest soovitusest Äh, mulle need ka meeldivad, aga ma pean ütlema, et äh, kaks esimest nõuaksid aluslepingute muutmist ning äh, kolmas kuulutati härra Valteri poolt võimatuks. tema osales siin, siin see, e-, ühes eelmises vestlusvoorus, nii et, et ma, mulle väga meeldivad teie ettepanekud, aga minu arvates on äh, asi palju probleemsem kui sinu arvates, äh, Sofi, see ei ole ainult need juhuslikult äh, pealt kuulatud kõnelused, vaid nagu probleem, programmid nagu Prism, nad isegi ei hooli sellest, kelle andmeid nad äh, koguvad, nad, nad, nad ei võta kedagi spetsiaalselt sihikule me peame ütlema, et arvestades selliseid jälgimismeetmeid, e, arvestades nende programmide ülesehitust, ei ole võimalik otsustada, e, kuidas e, tagada konfidentsiaalsus teatud suhtluspartnerite vahepeal. Need programmid ei ole selliselt loodud. Nad automaatselt analüüsivad teatud mudeleid ja me ei tea, kes, kes eh, on nad koostanud ja mis eesmärgiga. ja siit minu pessimistlik märkus, et eh, me peame siin selgelt punast kaarti näitama, sellepärast et eh, mitte mingisugust konfidentsiaalsust advokaadi ja kliendi vahel enam ei olegi meie võtsime hiljuti vastu direktiivi, mis puudutab õigust advokaadile ja seal me ütlesime väga selgelt, et peab olema äh, täielik äh, konfidentsiaalsus advokaadi ja kliendi vahel ja liikmesriigid peavad sellest kinni pidama. Äh, aga ka sellel direktiivil on see nii-öelda tagauks riiklik julgeolek nii et, et mida iganes me ka ei tee, ikka me jõuame tagasi äh, Äh, selle suure musta augu juurde, milleks on riiklik julgeolek, äh, kus valdkonnas siis liikmesriigid võivad teha, mida nad tahavad. aga kui liikmesriigid võivad teha, mida nad tahavad, äh, siis võib-olla see ei tähenda seda, et nad on luba lu,, neil on luba kõige teha nii et, et küsimus on pöörduda liikmesriikide juurde tagasi ja vaadata, kas peetakse kinni äh, inimõiguste konventsioonist näiteks, kui äh, riiklikud äh, eh, julgeolekupoliitikat ellu rakendatakse, ma arvan, et Euroopa Kohtu lahendid viitavad siin sellele, et, et see päris nii ikkagi ei ole. ning Äh, ja kuidas puudutab siis, äh, kas see mõjutab siis kõikide liikmesriikide põhiseaduse kehtimist, kui nad te teevad koostööd kolmandate riikide luuretalitustega või? nii, ja siis äh, ma, ma arvan, et see on üks valdkond, millele me peaksime keskenduma ja siis loomulikult veel küsimus Euroopa tasandil on, kuidas rakendatakse Euroopas kehtivaid reegleid ja Äh, tuleksin tagasi selle juurde, mida ma mainisin oma töödokumendis. Ehm, mis äh, tegelikult on julgeolek ja kuidas me tõlgendame neid äh, erandeid, näiteks kas või direktiivis, mis puudutab õigust advokaadile ja mulle tundub, et need jälgimismeetmed, millest me praegu kõneleme, on kaetud nende eranditega, mis riikliku julgeoleku põhjal on lubatud. niisiis, härra Goldsmith, palun kõnelen siis esimesest küsimusest, mis puudutab saladuste lekkimist, et need jõuavad korrakaitseorganitele, meie sellega sugugi rahul ei ole. meie seisukoht on selline, et äh, advokaadi ja kliendi vaheline konfidentsiaalsus peab olema absoluutne, isegi rahapesuvastastele seadustele me oleme olnud äh, vastu, me oleme, advokaadid on selle vastu, et avaldada äh, teatud kahtlusi korrakaitseorganitele. me ei ole sugugi rahul selle seadusega ja üritame taotleda selle muutmist Äh, ükskõik kus liikmesriigis äh, inimene ka ei elaks, äh, reeglid on erinevad ja mõnedes liikmesriikides on sellised erand, et kui kellegi elu on oha, ohus, siis te peate ametisaladust rikkuma ja nõnda edasi, aga üldiselt meie lähenemine absoluutne ja meie ei ole rahul selliste andmete lekkimisega, sellega, et korrakaitseorganitel on juurdepääs meie saladustele proua Intveldi küsimus äh, pealtkuulamise kohta ja kas see on ebaseaduslik või mitte. see sõltub äh, igast liikmesriigist. antud hetkel me viime äh, läbi uuringuid ja see on juba peaaegu valmis, see uuring selle kohta, kas liikmesriikidel on juurdepääs advokaadi ja äh, kliendi äh, saladustele? meie, meie leiame, et ei pea olema, aga liikmesriikides on äh, erandid ja igas liikmesriigis kehtivad erinevad reeglid ja me kogume neid reegleid praegu kokku nii et, et mul ei ole teile anda selget vastut, kas see on äh, ebaseaduslik või ei. see, see äh, sõltub konkreetse riigi põhiseaduselt ja isegi ametisaladus on äh, erinevalt sõnastatud. mõnedates riikides on see kriminaalseadustikus, mõnedes põhiseaduses, mõningatel juhtudel on see lihtsalt põhimõte, mida kohtuvaidluse puhul võib kasutada. nii et, et Äh, selget vastust ma teile praegu ei saa anda, aga Euroopa Inimõiguste Kohtus on jõudnud väga palju juhtumeid, äh, kus on siis äh, rikutud neid reegleid, mis puudutavad advokaadi ja kliendi vahelist konfidentsiaalsust ja Euroopa Inimõiguse konventsioonist on üldiselt väga palju kasu, see võimaldab sellist üldist kaitset, aga liikmesriigi tasandil, enne kui Euroopa Kohtusse saab pöörduda, oleneb asi siiski liikmesriikides kehtivatest seadustest. kas kas ametisaladus puudutab ka teisi? jaa, puudutab küll te ka teisi elealasid. ma nägin kuskil, et äh, advokaadid on ainsad, kelle puhul ametisaladus on siis äh, seadustega tagatud äh, kõigis liikmesriikides. teiste ametite puhul ilmselt see ametisaladus tugineb teistele õigusallikatele ja mis puudutab nüüd neid kolme soovitust, me ei ole võib-olla niimoodi sellele mõelnud, nagu teie pakkusite välja. me oleme mõelnud sellele, et kas ma, me ise äh, läbi oma komiteede struktuuri, kus meil on õiguseksperdid, äh, võiksime ette valmitada mingid kaitsestandardid ja kui teil sellest kasu on, siis me võime seda teha. aga Äh, nagu ma ütlesin, Euroopa Liidu tasandil ei ole pädevust ja seega pole mõtet seda teha. mina isiklikult arvan, et see ei ole mõttetu, isegi kui pädevust ei ole. Äh, vaadakem näiteks, kuidas Euroopa Nõukogu töötab välja mitmeid kutsealaseid standardeid, mida meie äh, üsna palju kasutame, kui me kirjutame kirju valitsusele ja ütleme, nad ei ole teinud seda, seda ja teist Eh, standardite väljatöötamine, isegi kui ei ole pädevust neid jõustada, näib olevat kasulik ja see on kasulik pidades silmas, pidades tulevikku, kui pädevused kunagi peaksid muutuma. Eh, igatahes meie oleksime meeleldi valmis aitama eh, mingite standardite väljatöötamisel ja härra Albrechti küsimus äh, Äh, advokaatide nii-öelda teavitamise või hoiatuse kohta, et kõik, kõik, äh, kogu info lihtsalt kogutakse kokku ja midagi ei ole võimalik. ma ei usu, et see tehniliselt ei ole võimalik, kõik on tehniliselt võimalik. Äh, nii et, et kui leitakse, et on kogemata satutud info peale, mis puudutab advokaadi ja kliendi äh, suhteid, siis peaks olema võimalik sellised asjad välja jätta, kui ma ütlesin, kui tahetakse, siis on võimalik. Ehm, ja ma oletan, et seda poleks ka sugugi raske teha, nii et, et ma arvan, et olen küsimustele vastanud. aitäh, ütleb esimees ilma mikrofonita. Äh, suur aitäh, äh, et te siia tulite ja teatan, et jätkame oma uurimistööd järgmisel nädalal Strasbourgis üheksandal detsembril äh, seitse kolmkümmend. The room, I am not sure, <laughs> I am sorry to tell you. It will be somewhere in the labyrinth. kuskil Strasbourgi, Strasbourgi labürintides küll teile õigel ajal teada antakse, aitäh.